Good evening, colleagues. Um... tere õhtust, kolleegid, alustame päevakorra esimese punktiga. ja palun võtke teadmiseks siis see, et proua Jourova saab tulla alles siia kella kaheksast alates, nii et, et alustame punkt nelja arutamist kolmveerand kaheksa asemel kell kaheksa, nii et, et kui kellelgi päevakorra kohta muudetud kujul vastuväiteid ei ole, loeme selle kinnitatuks, niisiis päevakord on kinnitatud. kolleegid, meil on täna kaks päevakorrapunkti aga enne kui me alustame päevakorraga, tahaksin öelda, et täna ei ole tõlget taani, eh, iiri ja malta keelde. niisiis, eh, meil on kaks päevakorrapunkti täna, kõigepealt Euroopa eh, Varjupaiga Tugiamet, see on kolmas päevakorrapunkt, ja siis Euroopa Liidu ja USA vaheline programm Safe Harbor. niisiis, alustame kõigepealt äh, EASO juhatuse poolt valitud äh, tegevdirektori kandidaadiga. Äh, kolleegid, mul on väga hea meel tervitada siin härra Jose Carreirat, kandidaati, kelle EASO äh, juhatus on välja valinud ja ta tahetakse siis nimetada EASO tegevdirektoriks ja ta on tulnud täna siia selleks, et parlamendiga äh, arvamusi vahetada vastavalt artiklile kolmekümmend EASO määruses, peab siis kandidaat enne ametisse nimetamist esinema pädevate komisjonide ees parlamendis ja vastama parlamendisaadikute küsimustele. nii et, et kõigepealt annaksingi siis sõna härra Carreirale, et ta saaks oma seisukohti tutvustada äh, umbes kümme minutit, siis saavad sõna libekomisjoni koordinaatorid ja siis ülejäänud saadikud, kes soovivad sõna võtta. niisiis, äh, kui aeg seda võimaldab, saab, äh, saavad kolleegid esitada küsimusi, aga kõigepealt siis härra Carreira sissejuhatuseks kümme minutit ja tere tulemast meie komisjoni. aitäh, härra esimees, lugupeetud äh, libekomisjoni liikmed, äh, minu jaoks on loomulikult suur au täna õhtul siin olla pärast seda, kui EASO juhatus mind paar päeva tagasi sellele kohale valis. täna tahaksin teile tutvustada ka oma viiepunktist tegevuskava, mille alusel kavatsen EASO-t järgmised viis aastat juhtida. enne kui ma seda aga teen, tahaksin lühidalt ennast tutvustada, ma olen portugallane, ma olen ligemale kolmkümmend aastat olnud juhtivatel ametikohtadel igal pool kogu maailmas. mul on, on kogemused kriisi lahen-, kriiside ohjamise kohal äh,, Äh, samuti hädaabitööde osas Aafrikas, Aasias, Euroopas on mul selles vallas kogemusi. ma olen, äh, olen olnud ka äh, varem samal ametikohal Frontexis ja olen kuulunud siis Frontexi juhatusse iseäranis Araabia kevade ajal, osalesin siis Araabia kevadele reageerimisel ja olen korraldanud Frontexi maa- ja mereoperatsioone ma olen töötanud ka äh, konsultatsiooniettevõtetes äh, Ernst Youngis ja samuti Lloydis äh, ja ma arvan, et selline taust ning kogemus, mis mul on, võimaldavad mul edukalt juhtida EASO-t järgmise viie aasta jooksul. iseäranis äh, Äh, vahendite kasutamise vallas ja nende eesmärkide saavutamise vallas, mis EASO endale on seadnud. ja nüüd läheksingi siis, ähm, kuna aega on vähe, kuna mul on äh, ainult kümme minutit ja nüüd vist on sellest järele ainult üheksa minutit, tutvustaksin teile siis oma viiepunktist tegevuskava, äh, kuidas siis minu arvates seda ametit ähm, tuleb juhtida see ei ole tööprogramm ega mingi strateegiline dokument, see on lihtsalt siis Äh, juhtkonna nägemus sellest, mil-, millised on prioriteedid ja millele me oma töös peaksime konkreetsemalt keskenduma. pärast mm, möödunud aasta sündmusi, ma pean siin silmas seda, mis rändevallas toimus, ning äh, nõukogu kümnepunktine tegevuskava aprillis avaldas komisjon Euroopa rändetegevuskava ning selles tegevuskavas nähakse Aasole ette üsna suur roll ja ka mitmeid meie jaoks uusi asju. meil ei ole äh, mene-, menetlusi ja ettevalmistust selleks, et kohapeal tööd teha ja meil ei ole ka piisavalt personali. ja nüüd on selleks saanud just nimelt meie töö üks peamisi osasid me peame keskenduma just nimelt kiirregistreerimiskeskustele, hotspotidele, me peame suutma tõesti anda liikmesriikidele operatiivtoetust iseäranis Kreekale ja Itaaliale see on olnud meie peamine töö just viimastel kuudel ja seda tööd me peame tegema ka edaspidi me peame muutma oma töö tõhusamaks, operatiivsemaks äh, ja rohkem keskenduma nende tulemuste saavutamisele, mida me kõik ootame. Äh, me peame paremini kontrollima Euroopasse sisenemispunkte ja äh, pagulaste voogu Kreekasse ja Itaaliasse samuti peame pöörama palju tähelepanu nende liikmesriikide vajadustele, probleemid Kreekas ja Itaalias on erinevad. Kreekas on meil siis sellised mobiilsed punktid. meil on paindlik personal siis viiel saarel. me oleme vähem kui viie kuuga suutnud avada mitmeid kontaktpunkte Kreekas ja oleme need varandanud mobiilsete sideseadmetega, arvutitega, ekspertidega. ning eh, samuti võtame siis sisserändajaid vastu ja Äh, informeerime neid ka, räägime, kuidas on võimalik saada kaitset, kuidas asüüli ja nende ja Eurotaki äh, jaoks samuti kogume informatsiooni, pakume tõlketeenust, pakume siis sotsiaalset äh, nõustamist, need, et asume ka esimesed sammud, mis puudutavad sisserändajate ümberasustamist ja Äh, see on äh, väga palju äh, selle ameti jaoks, millel viie-kuuest selles vallas meil mingeid kogemusi ei ole ja me peame seda tööd jätkama. see on minu peamine prioriteet ja ka Maltal oleva minu meeskonna peamine prioriteet. nüüd teine ja kolmas prioriteet, me peame jätkama seda tööd, mida EASO on teinud ja mille eest meid ka tunnustatakse, nimelt koolitus ja kvaliteedialane meetrika me peame rohkem reageerima liikmesriikide vajadustele, peame reageerima teatud regioonide vajadustele Euroopas, need vajadused ei ole kõikjal samasugused, Balti riigid on erinevad Balkani piirkonnas olevatest riikidest, Vahemereriigid, Kreeka, Itaalia vajavad iseäranis toetust ja me peame sellest teadlikud olema. samuti Äh, peame jätkama päritoluriigi alast äh, analüüsi, me peame vaatama, millised on turvalised päritoluriigid, vastuvõtutingimused erinevates riikides, võrgustikud, äh, need tegevusvaldkonnad on sellised, millele peame jätkuvalt keskenduma, me peame neid kaasajastama, keskenduma teatud regioonide ja riikide vajadustele nii et, et meil on siis see operatiivtöö, kvaliteediga noh, tehtav töö, info- ja analüüsitöö ning äh, tahaksin, äh, ma pean hakkama kiiremini rääkima, sest aeg kell tiksub. Äh, te kõik olete teadlikud sellest, et on toimunud väga palju tippkohtumisi, kõrgetasemelisi kohtumisi, on vastu võetud järeldusi Äh, neid kohtumisi on tõesti olnud väga palju viimase viie-kuue kuu jooksul ja juhiksin tähelepanu näiteks Lääne-Balkani riikide juhtidega peetud tippkohtumise järeldustele. Äh, järeldused ja seitsmeteistpunktine tegevus ka nõuavad, et EASO mängiks selles regioonis väga konkreetset rolli ja me oleme juba seda tööd alustanud, oleme kohtunud Serbia ja Makedoonia esindajatega, meil on meeskonnad koha peal ja me tõesti toetame neid riike, äh, aitame neil rändevooge kontrollida üheksandal novembril toimus Valeta tippkohtumine ning Valeta tippkohtumise järeldused on üsnagi ulatuslikud, äh, viisteist kakskümmend lehekülge, kui need keskelt lahti lüüa, siis äh, te näete, et äh, seal seitsmendal, kaheksandal, üheksandal leheküljel räägitakse terve lehekülje ulatuses EASO-le antavatest uutest ülesannetest, nähakse ette tööd päritoluriikides Aafrikas, pakett Türgiga meil äh, tuleb tegeleda jällegi äh, sisserändajate tagasivõtmise küsimustega, et me peame toetama komisjoni paljude meetmete valdkonnas, see on jällegi see kolmas äh, valdkond, kus väljaspool Euroopa Liitu Euroopa, EASO peab siis tegutsema. ning lõpetuseks sain hiljuti kirja välisteenistuselt ja selles kirjas palutakse EASO-l välja töötada kontseptsioon, et mida me saaksime ära teha naabruspoliitika vallas. see ei ole EASO jaoks päris tundmatu valdkond, meil on olnud väike projekt, mis sellel kuul lõpule jõuab. me oleme teinud tööd erinevate süsteemide kallal, loonud suutlikkust sellistes riikides nagu Maroko, Tuneesia ja Jordaania ning ma arvan, et mida välisteenistus meilt nüüd palub, ongi see viis, kuidas me saaksime selliseid kogemusi jätkata ja neid võib-olla ka levitada. nii et, et Lääne-Balkan, Türgi, Aafrika ja naabruspoliitika ja minu jaoks on see väga selge sõnum institutsioonide poolt, EASO-l on nüüd ka roll välispoliitikas ja me peame sellega arvestama ja me peame ähm, leidma sellele väljundi konkreetsetes tegevustes, äh, ühiselt koos liikmesriikidega, ühiselt meie juhatusega ja võib-olla ka koostöös libekomisjoniga aga EASO-l kindlasti on kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal mängida ka roll välispoliitikas, mida ei saa eirata. ning lõpetuseks, me kasvame ja me peame äh, ka oma äh, tegevusest inimesi paremini teavitama, nii et, et kommunikatsioon, võrgustikud, usalduse loomine kodanikeühiskonna äh, äh, suunal nagu, sidusrühmadega nagu teie komisjon, vabaühendustega, kõigiga, kes tunnevad huvi rände ja asüüliküsimuste vastu, see on minu jaoks äärmiselt oluline ning ma suhtun sellesse järgmise viie aasta jooksul väga tõsiselt. organisatsiooni siseselt me peame oma Äh, kesktaseme juhtkonnale rohkem tähelepanu pöörama, kõrgem, meil on vaja sellist struktuuri, mis suudab kiiremini reageerida, meil on vaja aruandekohustuslikkust ja läbipaistvust ja ma tahan seda reaalsust saavutada ja ma tahaksin äh, muuta selle ameti palju operatiivsemaks ja reageerimisvõimelisemaks. lühidalt äh, äh, on see siis kümnesse minutisse surutuna see, mida ma tahaksin teha, see on juhi lähenemine äh,, nendele tegevustele, mis meie töökavas on, suur aitäh tähelepanu eest ah, ja olen nüüd valmis vastama teie küsimustele, suur aitäh selle võimaluse eest, härra esimees. aitäh, härra Carreira ja te ilmselt näete, peagi, et siin komisjonis ollakse EASO tegevusega vägagi hästi kursis kursis, mina ise osalesin triloogides, mida peeti selle ameti asutamiseks ja siin on ka väga palju inimesi, kes on äh, seotud selle ameti tegevuse jälgimisega. nii et, et kui teil on vaja äh, tulevikus toetust, äh, siis võite meie peale loota, aga alustame nüüd kolleegide küsimustega ja kolleegid, palun pidage kinni kaheminutisest kõheajast ja alustame härra Coelhoga. aitäh lugupeetud ähm, härra Carreira, kõigepealt äh, tahaksin õnnitleda oma kaasmaalast härra Carreirat selle eest, et ta sellesse ametisse on valitud. Äh, täiesti õigesti äh, ta rõhutas ähm, oma professionaalsust. ta tõi välja viis väga selget punkti. ta rääkis sellest, millised on tema ootused seoses EASO-ga Te ei ole sellistel ametikohtadel uus inimene, te olete selle tööga ka varem tegelenud ja meil ongi sellist inimest Euroopa Liidus vaja. Te olete nõudnud, et tugevdatakse inimressursse nendele kiirregistreerimiskeskustele, millele te viitasite. liikmesriikidel on siin tekkinud täie teatud viivitusi ja nad ei suuda piisavalt inim-, inimesi äh, saata siis äh, kiirregistreerimiskeskustele. kas teie arvates EASO suudab eesseisvate välja, eesootavate väljakutsetega toime tulla, näiteks kas või inimressursside koha pealt, millised on need väljakutsed, äh, millega eelseisvatel kuudel tuleb tegeleda? ma kardan, et kohapealne toetus äh, on äärmiselt oluline, just pagulaste küsimustega tegelemine on saanud teie eh, peamiseks ülesandeks. aga selle tõttu võivad teie teised ülesanded eh, tähelepanuta jääda. kas teile tundub, et teie õigusraamistik, mis on vastu võetud üsna hiljuti, suudab katta kõiki neid väljakutseid, millega te silmitsi seisate või tuleks ka õiguslik alus läbi vaadata, eh, et teie amet saaks paremini sekkuda? proua Sipper järgmisena aitäh! tahaksin äh, hoolitseda selle eest, et võimalikult paljud kolleegid saavad selles arutelus osaleda ja seetõttu keskendun vaid ühele aspektile. Euroopa Varjupaiga Tugiamet, nii palju kui mina aru saan, äh, peaks kõigepealt toetama liikmesriike ja aitama neil äh, toime tulla sellise enam-vähem ühtse Euroopa Liidu asüülisüsteemiga. Äh, teie ülesanne oleks siis koordineerida, toetada, kogemusi vahetada. kui vaadata seda tööd, mida te olete viimastel aastatel teinud, siis ma arvan, et me võime kõik öelda, et EASO on üks väikestest ametitest, äh, eelarve ei ole just kuigi suur ja isegi möödunud aastal see koordineerimis- ja toetustöö liikmesriikides polnud sugugi kerge nüüd te räägite ja täiesti õigesti sellest, et teie tegevustel on vaja ka välismõõdet, te peate ka välismaal hakkama asju koordineerima ja kuigi ma põhimõtteliselt olen nõus, et asüülipoliitikal on ka välismõõde, eh, tahaksin teada, kuidas eh, seda kõike oleks siiski eh, võimalik teha, kas ka teised Euroopa institutsioonid peaksid aktiivsemalt tegutsema või meil on vaja rohkem raha, rohkem inimesi ja rohkem toetust EASO-le, eh, et nad suudaksid siis oma tegevuse välismõõtmega samuti toime tulla. võib-olla eh, ütleksite, mida eh, teie sellest kõigest arvate, millised on need väljakutsed, mis liikmesriikide ees seisavad, milline on teie ameti sisemine mõõde ja kui te peate valima sisemise ja välimise mõõtme vahel, siis millisele valdkonnale keskenduksite? aitäh, proua Ernst, palun. Äh, Timothy, kas sa palusid ka sõna, ma vabandan, äh, sa ei olnud nimekirjas, aga annan sulle koordinaatorina siis kõigepealt sõna, ma vabandan, proua Ernst. ma annan kõigepealt sõna koordinaatoritele ja siis Kornelia, kui sul midagi selle vastu ei ole, siis annan äh, sulle sõna, nii et, et Timothy, palun. aitäh, esimees tahaksin samuti tervitada härra Carreirat ma olen täiesti nõus härra Coelhoga. tema sissejuhatav sõnavõtt oli äärmiselt selge. probleem loomulikult on selles, et eh, ta peab tegelema asjadega, mis pole kaugeltki selged. Eh, võib-olla see eesmärgi selgus eh, tuleb selles kas-, juures kasuks. ühel asjal tahaksin siiski peatuda. loomulikult me oleme olukorras, kus liikmesriigid, kes on äh, Äh, need riigid, kes peamiselt asüüri taotlusi saavad, nad on tõesti suure surve all. Neil ei ole ressursse selleks, et ka toime tulla, Dublin, nii nagu Dublini määrus seda nõuab. ja võib-olla härra Carreira räägiks meile sellest, äh, kuivõrd meil on pii-, ebapiisavalt ressursse igal pool, kuivõrd me saame praktiliselt siiski neid riike aidata ja teiseks me oleme üsna tähelepanelikult tegelenud ka ümberasustamise teemaga, mina olen raportöör selles küsimuses. me oleme vaadanud väga tähelepanelikult, kuidas äh, pagulasi ümber asustada, aga millised kriteeriumid äh, veel lisaks nendele arvudele äh, peaks vaatama, kui me tegeleme inimestega, milliseid teisi kriteeriumeid peaks kohaldama Äh, kas me peame arvestama ka individuaalsete vajadustega, huvidega, kultuurilise kokkusobivusega ja kõigega? Äh, mind huvitaks vägagi teie seisukoht sellises küsimuses ja kas selliseid asju on praktiliselt praeguses kriisis üldse võimalik teostada? aitäh ja nüüd Kornelia, palun. Kornelia Ernst. aitäh, kõigepealt on mul üks küsimus äh, Äh, kui me vaatame seda määrust, mis praegu kehtib, EASO määrusest on jutt, äh, siis äh, punktis kolmkümmend räägitakse direktori ametiasus- ja seal öeldakse, et enne ametisse nimetamist peab tulema siia ja siin meie komisjonis esinema ja tegema meile, esitama meile siis ettekanne. Claudia, tegelikult puudutab see küsimus rohkem sind, nii et, et ma ootan Need, see minu küsimus on suunatud ka meie esimehele, ma tahaksin saada selgitust tagantjärele eh, EASO määruse artikkel kolmekümne järgi on vajalik, et enne kui ametisse nimetamine kinnitatakse, tuleb eh, kandidaat meie ette, et me saaksime teda kuulata ja meil on siis võimalus ka arvamust avaldada, ma tahaksin teada, kas see on ka võimalik või on äh, asjad juba ära otsustatud ja meie siin teeme lihtsalt formaalselt seda protseduuri läbi. Äh, teiseks äh, räägitakse ka hinnangu andmisest ning mina tahaksin täpsemalt teada, millised ettepanekud EASO Äh, oma poolt, oma poolt tahaks teha, äh, lisaks sellele, mida te juba ütlesite ning kõige olulisem, äh, kui vaadata EASA ülesandeid, siis räägitakse ka ühtse asüülisüsteemi ellurakendamisest, see on ju täiesti õige, aga kuidas te suudate tagada seda, et liibe, liikmesriigid iga päev ka praegusel ajal rahvusvahelisi ja Euroopa seadusi nendes küsimustes ei riku ning äh, see äh, puudutab nii pagulaste tunnustamist, vastuvõtmist, et kuidas äh, asjad siin liikmesriigiti praktiliselt käivad. tahaksin siis teada, mida Euroopa tasandil õiguslikult praegu tegelikult siis tehakse või mis on õiguslikult reguleeritud? aitäh, Kornelia ma tegelesin tegelikult mitme asja korraga ja kuulasin sind väga tähelepanelikult, mul on lihtsalt koordinaatorite nimekiri segi läinud ja üritan sinna asju korda panna, sa täiesti õigesti äh, juhtisid äh, tähelepanu sellele, kuidas EASO direkt-, direktor ametisse nimetatakse, äh, ma tahaksin ühte asja selgitada, mul oli plaanis seda teha küsimuste vooru lõpus, mis siis edasi saab nüüd, libe koordinaatorite kohtumisel koordinaatorid otsustavad, mida edasi teha, sest meil on valikuvõimalusi. ja mina teen homme koordinaatoritele ettepaneku, et eh, me koostame siis libe komisjoni arvamuse vastavalt määrusele kolmkümmend, eh, määruse artiklile kolmkümmend, eh, mis võimaldab meil siis koostada kas arvamuse või kirja tänase arutelu kohta, siis kandidaadi küsitlemise kohta Äh, seda tehakse siis tavaliselt pärast kandidaadi esinemist ja seda, kui ta on küsimustele vastanud, nii et, et see on homme koordinaatoride koosoleku päevakorras. nii et, et äh, ma võin selle, äh, tahtsin seda hiljem selgitada, aga ma arvan, et ei ole midagi, kui ma selle nüüd juba ära selgitasin. loodetavasti on see selgitus kõigile vastuvõetav. ja ma olen siin koordinaatorite nimekirjas jälle vigu teinud, võib-olla mõned koordinaatorid ei ole sõna soovinud annan nüüd äh, sõna kõigile koordinaatoritele, kas nad on sõna palunud või ei, nad peavad sõna võtma. niisiis äh,, niimoodi väldime igasuguseid probleeme ja pidage kinni kahe minuti piirist, kui võimalik, sest sõnasoovijate nimekiri on juba pikk. ja alus, äh, asu-, alustan nüüd proua Metsolaga, kes asendab siis nende koordinaatorid. aitäh, Claude, ja tahaksin tänada härra Carreirat siia tuleku eest ja meie küsimustele vastamise eest Äh, loodetavasti kohtume teiega teie ametiaja jooksul väga tihti. Äh, minu küsimus puudutab samuti ümberasustamist. Äh, te ütlesite meile juba, mis teie arvates ei toimi nende kiirregistreerimiskeskuste ja ümberasustamisega. mina olen alati väga kriitiliselt suhtunud sellesse, ma näen, et EASO-l on põhimõtteline roll ümberasustamise hõlbustamisel, see tuleneb määrusest, millega EASO luuakse mina tahaksin teada, kas teie ja EASO äh, kavatsete tegutseda aktiivsemalt äh, selleks, et liikmesriikidele ka seda seisukohta peale suruda ja nende kiirregistreerimiskeskuste osas, mida tuleks teha, et need hakkaksid toimima korralikult ja nii kiiresti kui võimalik. Äh, raportis, mille ma koostasin koos proua Kiengega, ja variraportööridega kõikidest äh, fraktsioonidest. me ütlesime, et EASO on meie arvates olulise tähtsusega tegutseja selles valdkonnas ning äh, võib-olla te võiksite meile öelda, mida, äh, kuidas EASO teie nägemuses peaks edasi arenema, kui vaadata, mis on need asjad, mida EASO siiani pole piisavalt hästi teinud Äh, kuidas EASO-st saaks asüüli äh, küsimustes olulisem tegija. aitäh, aitäh ka kõigile, et te kõneajast kinni peedate, sest meil on tõesti nüüd väga-väga pikk kõnelejate nimekiri ja ma panen nüüd nimekirja lukku. järgmine koordinaator, proua Sargentini Roheliste fraktsiooni nimel. aitäh, esimees, ja tahaksin tõesti teha väga lühidalt Äh, sellepärast et mul oli väga äh, avameelne arut-, arutelu härra Carreiraga ja ma tõesti hindan seda. ma arvan, et teile seisab ees väga raske ülesanne. Te peate äh, toime tulema asüülikriisiga, tegema tööd ka nende inimestega, kes saadetakse teile liikmesriigist paariks nädalaks, siis Äh, äh, lähevad tagasi, tulevad teised inimesed. ma tahaksin teada, kuidas te üldse kavatsete selles tingimustes toime tulla, aitäh. aitäh, Judith. Äh, Laura Ferrara STD nimel, palun. aitäh, esimees. ka mina tahaksin tänada härra Carreirat selle eest, et ta tutvustas meile oma programmi ka mina keskenduksin ainult praktilistele asjadele ja küsiksin kahte asja. kõigepealt ähm, üldine küsimus praeguste rändevoogude haldamise kohta, olukord on äärmiselt tõsine. Äh, tegemist on suurima väljakutsega Euroopa Liidule antud hetkel. mina tahaksin teilt küsida järgmist. milline on see lisandväärtus, mida EASO saab pakkuda? milline on EASO poolne panus praktiliselt, mida saab EASO teha lisaks sellele, mida siiamaani on tehtud, äh, selleks, et rändevoogudega paremini toime tulla. ja teiseks on mul küsimus kiirregistreerimiskeskuste kohta. mina suhtun nendesse väga skeptiliselt ning ma äh, ei leia, et neid võiks pidada lahenduseks probleemile. ma leian, et nad võivad olla äh, osaks äh, pagulasvoogude ja pagulaskriisi äh, ohjamisel, aga ei midagi enamat. nii et, et võib-olla te äh, räägiksite, milline oleks siis EASO lisandväärtus ja mis on, kuidas on lugu kiirregistreerimiskeskustega ja millised tuvastamismenetlused ja ümberasustamismenetlused saaks, vajaks parandamist meil on Kreeka ja Itaalia jaoks mõned meetmed juba vastu võetud. niisiis kas ALDE koordinaatori nimel Gerard soovib sõna võtta, jah, palun. aitäh, esimees, kõigepealt äh, tahaksin ma tänada ja õnnitleda härra Ferreirat selle väga selge ettekande eest, kus ta rääkis oma ettepane-, et-, eesmärkidest. minu esimene küsimus on sama, mille esitas ka härra Coelho Äh, selleks, et kogu seda programmi ellu rakendada, mida te meile tutvustasite, kas äh, te vajaksite ka oma ameti õigusliku raamistiku muutmist? ja teiseks, äh, milliseid vahendeid, inimvahendeid ja rahalisi vahendeid teil on vaja eelseisvatel aastatel, sest meil oleks vaja seda tõesti kiiresti teada. teiseks, kaks operatiivset laadi küsimust Te ütlesite, et te üritate inimesi registreerida, aga oma taustadokumendis te ütlesite ka, et seda menetlust tuleb parandada selleks, et tööd ei dubleeritaks kas te võiksite täpsemalt selgitada, mida see konkreetselt tähendab? millised on need konkreetsed probleemid, mis koha peal tekivad ja milliseid Eh, olukordi tahate niimoodi parandada ja kolmandaks, teie ülesanne on sisserändajate registreerimine, aga nende kiirreageerimiskeskuste eh, toimimine, kui inimene on registreeritud, siis eh, te, kas te eristate neid, kes teie arvates saavad varjupaiga ja nende vahel, kes on rohkem nii-öelda majandusmigrandid Äh, kas, äh, mis, mis saab nendest inimestest pärast seda, kui nad on ära registreeritud? Äh, kas nende kahe grupi vahel tehakse mingi, mingit vahet, kas nende jaoks on mingid eraldi meetmed ette nähtud ja mida teie arvates oleks vaja teha, et see mehhanism ei oleks lihtsalt bürokraatlik registreerimismehhanism? aitäh, Sõnar kolleegid ja läheme nüüd nimekirja juurde tagasi, härra Mello. suur tänu, härra esimees. lubage mul kõigepealt härra Carreirat õnnitleda selle eest, et ta on kandidaadina nimetatud ma arvan, et äh, ka tema, äh, tema kogemus äh, ja see, millisest riigist ta pärit on, on kindlasti Frontexile väga olulise kasuteguriga. ma leian, et praegu läbib Euroopa väga rasket ajajärku ja lubage meelde tuletada ka seda, mida on öelnud üks Austria, mida on öelnud Austria peaminister ning samuti ka rootslased, kes on rääkinud äh, sellest, äh, millised ohud äh, praegu meid valitsevad ja mis toimub Vahemerel ning kes on samuti rääkinud sellest, et me peame tegema koostööd Türgiga, sest muidu on, muidu muutub Schengeni ala liiga piiratuks sellest on rääkinud nii Austria peaminister kui ka Rootsi peaminister, nad mõlemad on rääkinud sellest, et pagulaskriis võib kaasa tuua vaba liikumise lõpu Euroopas mida siis peaksime me tegema? mida peaks EASO tegema asüüliküsimustes, kuidas me saaksime saavutada sellise lahenduse, mis aitaks Kreekat ja mis äh, leevendaks seda suurt äh, rändesurvet Kreekale? ja mis vastaks ka neile märkustele, mida ministrid on teinud ma leian, et meil on vaja leida sellised meetodid, mille abil selgelt eristada äh, erinevaid elemente, mille abil teha vahet neil pagulastel, keda tõesti äh, ähvardab sõda ja nende vahel, kes tegelikult on äh, majanduspagulased. majanduspagulased tulevad väga erinevatest maailmajagudest, kuid mõned neist on ka kurjategijad nende hulgas on ka terroriste, me peame neil isikutel selgelt vahet tegema, aga kuidas seda teha, kuidas me saame seda teha selleks, et kaitsta paremini eurooplasi? meil on vaja tõhusaid meetodeid ja meil on vaja rohkem ressursse, et sellist profileerimist teha, sest muidu ei ole meil võimalik tagada Euroopa julgeolekut, aitäh. aitäh ka teile. proua Tali, palun. suur tänu lugupeetud härra esimees, lugupeetud härra Carreira, ma samuti õnnitlen teid äh, ja tänan teid teie ettekande eest. mina olen EASA tööd äh, väga tihedalt jälginud ja mul on väga hea meel, et EASA roll on nüüd muutumas operatiivsemaks. no mul on mõned küsimused. Need küsimused on seotud ka sellega, mis viimastel nädalatel on juhtunud. tegelikult oleme viimastel nädalatel ju näinud seda, et need liikmesriigid, kes alles hiljuti avasüli tervitasid pagulasi ja süülitaotlejaid, et need riigid on nüüd muutunud karmimaks. kuidas te suhtute nendesse hiljutistesse arengutesse ja mida on võimalik ette võtta? peale selle tahaksin küsida ka seda, mida saab EASA teha. Te esitasite viiepunktilise plaani Te rääkisite seal ja ma nõustun teiega, et EASA peab palju rohkem panustama selleks, et äh, rakendada Euroopa ühtset asüülipoliitikat. aga milline on ikkagi EASA konkreetne roll? mismoodi peaks ta panustama Dublini määruse ümbervaatamisse, aitäh! aitäh ka teile! Tomas Tšedo-, Tomas Tšedovski, palun! suur tänu! ja tere õhtust ka minu poolt. ka mina soovin kõigepealt härra Carreirale õnne. tõepoolest, teie ettekanne oli suurepärane Te tutvustasite suurepäraselt oma kontseptsiooni ja oma eesmärke, ma arvan, et ei ole väga palju kandidaate, kes suudaksid seda nii selgelt teha. mina külastasin teie agentuuri eelmisel aastal, ma tunnen seda seetõttu hästi, ma tean seetõttu, millised on tema ressursid, võimalused, aga ka puudujäägid. ma loodan, et te suudate nende küsimustega tõepoolest nii kriitiliselt rinda pista, nagu suutis teie eelkäija. ma hindan teie eelkäijat väga, sest ta on professionaal esiteks üks kommentaar. selleks, et teie agentuur oleks paremini nähtav ja mitte ainult Maltas, vaid ka Euroopa Liidus, on teil vaja midagi teha. praegu ei ole me tegelikult ju piisavalt kursis sellega, mida agentuur teeb, ei ole sellest piisavalt kuulnud, ei ole kuulnud nii palju, kui peaks kuulma. kui rääkida agentuuri eelarve täitmisest, siis paljud kriitikud ütlevad, et mõned agentuurid tuleks kokku liita või peaksid nad töötama üksteise alluses ja ma tahaksin teie käest küsida, kuidas teie sellistele kriitikanooltele vastaksite? kuidas te suudaksite põhjendada, miks peaks EASO agentuurina järgmise viieteist aasta jooksul ikkagi olema sõltumatu, iseseisev ja üksi olev agentuur ning miks peaks ta tegutsema just Maltas? aitäh ja palun proovimas. lugupeetud äh, härra esimees suur tänu, ka mina kuulasin suure huviga äh, kuulen suure huviga seda, mida te asute vastama kolleegide küsimustele, kes on juba küsinud, kuidas EASO muuta operatiivsemaks. kuidas, ähm, kuidas saavutada EASO eesmärgid, võttes arvesse, milline kriis meil praegu valitseb? see info, mida ma olen saanud ja loodetavasti te kinnitate seda, näitab seda, et äh, et viim-, et nüüd on Kreeka kiirregistreerimiskeskuses olemas lõpuks ka äh, sõrmejälgede võtmise masin. ka Portugalis oleme me lootnud vastu võtta äh, pagulasi, aga see ei ole õnnestunud sellepärast, et äh, nende isikute menetlemine võtab liiga kaua aega see on nii sellepärast, et meil ei ole piisavalt vahendeid, ei ole piisavalt raha, ei ole piisavalt inimesi, kes sellega tegeleksid ja ähm, tegelikult teevad liikmesriikide pädevas asutuses seda ju väga hästi. siiamaani ei ole liikmesriigid suutnud reageerida, nad ei ole suutnud anda äh, ajutist rahvusvahelist kaitset, kuigi nad peaksid seda direktiivi alusel tegema ma loodan, et menetlus, et kogu see protsess on edaspidi kiirem meil oleks vaja äh, kont-, kontrolli ka õhuruumis äh, ja äh, see tagaks selle, et meil õnnestub peatada ka inimkaubitsejad. Euroopa välistalitus on ju samuti nõudnud, et teda toetaksite, et te teeksite suuremat koostööd, et ka meie peame seda väga oluliseks ka meie minister on vastu võtnud äh, otsuseid, need on äh, nii-öelda lühiajalised otsused ja need ei ole alati tõhusad, ta on öelnud, et äh, edaspidi tuleb karistada neid MTÜ-sid, kes pagulasi toetavad. ma ei usu, aga selline saaks olla EASO üldine eesmärk. Teie Euroopa minister on isegi öelnud, et pagulasi tuleks lihtsalt tulistada, mida te sellest arvate?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 võib-olla teil on äh, piisavalt äh, õiguslikke äh, ressursse, aga ehk jääb teil puudu muudest ressurssidest, näiteks rahast ja me saaksime siinkohal olla abiks. Te rääkisite ka mitmetest teistest huvipakkuvatest ähm, ähm, meetmetest, te rääkisite näiteks kolmesaja kuuekümne kraadisest lähenemisviisist ja sellest, millised on sisenemispunktid Kreekasse ja Itaaliasse, mis on riigid, mis on praegu kõige halvemas seisus Te rääkisite ka infovõrgustikest ja sellest, et oleks vaja paremat analüüsi ning naabruspoliitikat, te rääkisite väga ambitsioonikast programmist. mina omalt poolt tahaksin küsida ja ilmselt te nagunii tulete kõige tähtsamate punktide juurde tagasi, aga mina omalt poolt tahaksin küsida, mismoodi te kavatsete kõige kriitilisemad küsimused lahendada? võttes arvesse, et teie plaanide täitmise ajal need küsimused kindlasti tuleb lahendada peale selle tahaksin küsida kiirregistreerimiskeskuste teiste asjade kohta. Te rääkisite kiirregistreerimiskeskustest ja sellest, et asüülitaotlejad tuleb vastu võtta, neid tuleb ka kaitsta. see jutt meeldis mulle väga. kas teil on mingisuguseid äh, konkreetseid plaane selleks, et kaitsta saatjate alaealisi? tänased ajalehed ütlevad ju meile, et umbes kümme tuhat alaealist pagulaslast alaealist pagulast äh, on läinud lihtsalt kaduma, neid umbes viis tuhat on Itaalias ja ma arvan, et just nende laste kaitsele tuleb pöörata eraldi tähelepanu. ning äh, lõpuks tahaksin küsida selle kohta, kuidas on ähm, äh, sünergia Frontexiga, kas see on võimalik ja mismoodi te kavatsete selle tagada, kas te saate selle kohta midagi öelda? proua Lauristin, palun. Thank you. suur tänu ilmselt on meil nüüd tõesti vaja rääkida sellest, kuidas Euroopa agentuurid muuta tõhusamaks, et nad saaksid äh, pagulaskriisiga toime tulla, sellest räägitakse iga päev ja igal pool. näiteks äh, teie agentuur on samuti iga päev äh, kõneaineks ja see on muutumas keskse tähtsusega agentuuriks. me räägime sellest, et pagulaskriisi tuleb lahendada ühtse tervikliku lahendusena ja et meil on vaja ühtset Euroopa pagulaspoliitikat ning ka ühtset institutsionaalset raamistikku, et on vaja tõhusamat äh, haldustööd ja kõike muud ning see on nii sellepärast, et olemasolev süsteem, äh, pagulaste ümberpaigutamise süsteem ning äh, kiirregistreerimiskeskused, mis on olemas, ei ole ju piisavalt toimivad. mina tahaksin seetõttu teie käest küsida, kas on mingisuguseid plaane vaadata, mida erinevad liikmesriigid on teinud selleks, et leida tõhusamaid ja paremaid lahendusi ning leida ehk ka uusi ideid, mille abil luua äh, tõhusamad äh, süsteemid, alates registreerimisest ja edasi äh, isikute ümberpaigutamine, aga ka ühiskondadesse integreerimine. lõppkokkuvõttes peaksid need isikud jõudma ju tööjõuturule ja tegemist on väga pika protsessina, mida tulekski vaadata terviklikult ühtse lahendusena. aitäh! proua Stevens, te olete palunud sõna, kuid ma ei saa teile seda anda, sest ma sulgesin äh, sõnasoovide nimekirja juba, juba mõne minuti eest. me ei saa sellest otsusest taganeda, sest natuke aega tuleb jätta ka selleks, et EASO direktor, direktorikandidaat äh, saaks äh, ka vastata. homme me peame ju andma ametliku vastuse, kas me kiidame ta kandidatuuri heaks ja seetõttu on vaja, et ta küsimustele ka vastata saaks proua Ümberg. suur tänu, härra esimees. aitäh ka teile, härra Carreira, aitäh, et te olete siia tulnud. mulle tundub, et teie eluloo kirjeldus on erakordne, aga kas sellisest eluloo kirjeldusest piisab, kui võtta arvesse, millised on meie tänased probleemid? ükskõik kui palju inimesi te ka tööle võtate, ma ei ole kindel, et te äh, suudate need probleemid lahendada. Te rääkisite enne, et töötasite ka Frontexis ja seetõttu te ilmselt teate hästi, et Frontex on saanud äh, kolm korda suurema rahastuse kui enne ning et kaheksakümmend viis protsenti Frontexi tööst on äh, inimeste päästmine praegu liigub Euroopa suunas tohutu pagulaslaine ja kindlasti saame me kõik aru, et niivõrd suurt hulka isikuid on väga raske ähm, ümber jagada. Te rääkisite kaheksast mobiilsest keskusest ja uutest kiirregistreerimiskeskustest, mis on avatud, aga me ei tea täpselt, millega nad tegelevad. kuidas neid äh, kliente siis jagatakse? aastal kaks tuhat viisteist jagati laiali ainult kolmsada isikut aga ähm, plaanis oli ju jagada sada kuuskümmend tuhat, kuidas on siis nüüd? jaanuaris kaks tuhat kuusteist tuli Türgist Euroopa Liitu viiskümmend kaheksa tuhat pagulast. millised on teie plaanid? mis ootab teid tulevikus? ma ei ole kindel, kuidas need kiirregistreerimiskeskused meid aitavad ja kuidas te pagulased ümber jagate. nüüd on jäänud veel kaks sõnasoovi. proua, härra, härra Liberton ja palun pidage kinni kõne ajast. suur tänu lugupeetud härra Carreira, te pidasite äärmiselt äh, hea äh, kõne. Te rääkisite sellest, et EASA peab muutuma operatiivsemaks, aga teie tegevus toimub ajal, mis on teie jaoks väga ebasoodne. kiirregistreerimiskeskuste süsteem on läbi kukkunud, äh, Kreeka on üle ujutatud pagulastest Ehm, oli plaanis eh, ümber jagada sada kuuskümmend tuhat pagulast, aga riigid on vastu ja seda ei tehta, eh, kokkulepet Türgiga ei pea samuti, me räägime sellest, et neil, neile tuleks anda kolm miljardit eurot ning türklastele ka viisavabadust, aga viisavabadus, aga sellest mingit kasu ei ole, sest Erdogan oma sõna ei pea. ta tuli ju Strasbourgi selleks, et rääkida, kui halvasti ta arvab Euroopa tsivilisatsioonist see tähendab seda, et äh, meil on väga suured väljakutsed ja et Euroopa on tegelikult läbi kukkunud, me ei ole suutnud äh, teha mitte midagi selleks, et äh, pagulasvooluga kuidagi toime tulla. see on väga suureks ohuks ka Schengeni äh, alale. seda arvesse võttes tahaksime küsida, kuidas te saate mõistlikult loota, et EASO saab nende probleemidega kuidagi toime tulla? proua Finn-, Osten suur tänu! ka mina tänan kõigepealt härra Kareirat tema ettekande eest. Need küsimused, mida Frontexi kohta on esitatud, need küsimused on juba esitatud. teised kolleegid on juba küsinud, kuidas siis teha ikkagi nii, et süsteem oleks tõhusam, paremini toimivam ja kuidas teha nii, et kiirregistreerimiskeskustest oleks kasu tegelikult te rääkisite nendest küsimustest sissejuhatuses ka ise. keegi mainis siin MTÜ-sid ja seda, et nendega seondub vägagi suur problemaatika, sest paljud MTÜ-d on kuritegelikud. me teame ju, et piiridel on ka inimesi, kes tõesti püüavad pagulaste elusid päästa, kes tahavad inimesi aidata ja kes muudavad kergemaks pagulaste saabumise ja ka lahkumise Need on need inimesed, kes räägivad humanitaarkatastroofist piiril ja püüavad seda kuidagi ära hoida või leevendada. Te rääkisite meile oma viiepunktilisest plaanist ja viiendas punktis ütlesite seda, et meil on vaja palju dünaamilisemat koostööd kodanikuühiskonnaga ja nii edasi. mina aga tahaksin, et te selgemalt seletaksite, mida see koostöö võiks tähendada kuidas te saate kodanikuühiskonda kasutada, et nende abil süsteemi paremaks muuta tõepoolest, kodanikuühiskonnas on väga palju inimesi, kellel on äh, suur kogemus ja väga palju teadmisi või vähemalt ideid selle kohta, mismoodi innovaatilisemalt töötada ja teil võib nendest ideedest kasu olla. lugupeetud kolleegid, äh, suur tänu! kõik äh, käitusid väga distsiplineeritult ka ajaliste piirangute osas ning härra Carreira, teile kindlasti avaldati siin ka toetust, kuigi samas esitati ka mitmeid raskeid küsimusi ja räägiti sellest, kui keeruline on teie ülesanne. palun andke siis äh, endast parim, et neile küsimustele vastata. suur tänu, lugupeetud äh, härra esimees. tõepoolest ma kuulsin mitmeid küsimusi, need olid väga huvitavad ja ka väga mitmekesised. on tõsi, et paljudele neist ei saa niisama paari sõnaga vastata ja et need on rasked küsimused. ma grupeerin need küsimused ja vastan äh, neile küsimustele siis äh, gruppide kaupa. paljud teie hulgast küsisid, äh, kuidas ma kavatsen selle tööga hakkama saada, kui tegemist on niivõrd ambitsioonika programmiga kindlasti on see ambitsioonikas programm, selle ähm, tunnistamisest tulebki alustada aga see programm või see plaan ei ole ainult ambitsioonikas, ta on ka realistlik. sellepärast, et EASO kavatseb lähtuda sellest, mis tegelikkuses praegu sünnib. ma rääkisin teile viie punkti plaanist ja inimesed esitasid nende punktide kohta küsimusi. EASO ei ole seda punkti koos, neid punkte kokku pannud mitte sellepärast, et me sooviksime just neid punkte käsitleda, vaid sellepärast, et reaalsus nõuab seda pagulased tulevad erinevatest kohtadest, nad tulevad äh, äh, mööda lõunapoolset marsruuti üle Vahemere, nad tulevad äh, Aafrika riikidest ja enamjaolt on nad magulus, mugavuspagulased, vabandust, kes tahavad Euroopas lihtsalt paremat elu. siis on meil nõndanimetatud kolme riigi marsruut, mis on hoopis teistsugune ja kust tulevad ka teistsugused pagulased kelle ähm, hulgas on äh, erinevatest äh, riikidest isikuid ja mille hulgast enamik inimesi tõepoolest vajab äh, rahvusvahelist kaitset. mõned teie hulgast ütlesid mitu korda, et EASO ei saa ometigi sellega toime tulla ja vajab kindlasti rohkem ressursse, see on tõsi, me vajame rohkem ressursse eelmisel aastal, õigemini aasta lõpus me seda ilmekalt ka nägime. ma tänan libe komisjoni muudatusettepanekute eest, mida te esitasite ja selle eest, et te tegite lihtsamaks äh, EASO-le lisaraha eraldamise kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus. meil on kolmsada kolmkümmend uut ähm, ametikohta, mis on tõeliselt vajalikud, selleks me ka raha saime, kuid operatsioonide jaoks raha äh, ei saanud. ehk siis operatsioonide jaoks lisaeraldisi ei ole. EASO on esimest korda välja töötanud ka kolme aastat katva ühtse programmeerimisdokumendi ja kõigepealt me vaatame seda, mis võiks toimuda kahe aasta lõikes, seda siis ressursside, mandaadi, prioriteetide, väljakutsete osas kõik see on mahutatud ühtsesse, ühte dokumenti, mis on umbes nelikümmend lehekülge pikk esimene osa räägib aastast kaks tuhat seitseteist, teine osa aga juba pikaajalisemast äh, kaheaastasest plaanist. ja me räägime selles dokumendis äh, just nimelt sellest, mismoodi me kavatseme toime tulla nende väljakutsetega, mis meie ees äh, seisavad. tõepoolest, me tahaksime, et teie komisjon, libekomisjon meid toetaks selleks, et EASO saaks piisavalt ressursse ja suudaks täita kõiki neid ülesandeid, mida me täitma peame, millest äh, osa siis on operatiivne töö kiirreageerimiskeskustes. peale selle aga tuleb äh, lahendada ka erinevaid kriise. esimese jaanuari seisuga on meile sellel aastal tulnud isegi rohkem pagulasi, kui tuli eelmise aasta esimesel kuul ja seetõttu ei ole mõtet loota, et pagulaste arv varsti kahanema hakkab sellega toimetulemiseks on meil vaja piisavalt ressursse ja toime tulema me peame. teiseks küsiti palju ähm, teatud põhimõtteliste tõsiste probleemide kohta. küsiti, kas on võimalik Dublini määruse alusel üldse edasi töötada, kas me tahaksime osaleda Dublini määruse ümbertöötamises, kas olemasolev õiguslik raamistik üldse võimaldab meil oma ülesandeid täita? ma tahaksin öelda jah ning äh, märkida ära meie mandaadi artikli viis, mis ütleb selgelt, et EASA-l peab olema ja ongi oma vastutus operatiivse toe andmisel just nimelt kiirreageerimiskeskustes. tegemist on meie jaoks uue olukorraga, aga me oleme sellega toime tulnud, kuigi me töötame äh, piiratud ressurssidega. mis puudutab mandaati ja Dublini määruse ümbervaatamist ja seda, mida meie selles osas teeme, siis ütlen seda, et praegu me töötame olemasoleva õigusliku raamistiku alusel ning olemasoleva määruse artikkel viis lubab EASO-l tegutseda väga praktiliselt, väga operatiivselt. kuidas me seda teeme? ma ütlen kiiresti lihtsalt ära, et me kasutame olemasolevaid töötajaid ja nende abil oleme kokku pannud operatiivkava, meil on kaks äh, kiirreageerimiskeskust, äh, üks Itaalias äh, ki,, kiirregistreerimiskeskust, vabandust, üks Itaalias, teine Kreekas ja nendes keskustes on välja töötatud tegevuste ajakava, vastavad ressursid, kuigi ressursse on väga vähe, näiteks aastal kaks tuhat kuusteist saan ma ra-, saan ma eraldada vajalikke ressursse ainult märtsikuuni sest tegelikult äh, oli operatiivseteks tegevusteks ette nähtud eelarve meil kulutatud juba kahekümne teisel jaanuaril. see näitab seda, et EASO-l on äh, raha lihtsalt äh, väga vähe. me võtsime koos, me võtsime ühendust justiits- ja siseasjade peadirektoraadiga, me ütlesime, et meil on vaja rohkem raha, rohkem ressursse ning me saame ressursse juurde. kas sellest aga piisab? kas meil on võimalik äh, lisaeelarvega vähemalt kuu aega äh, vastu pidada, asjad ei peaks niimoodi käima, kuid aasta kaks tuhat kuusteist on äh, väga eriline aasta. vanasti räägiti sellest, et me ei suuda ressursse ära kasutada ka aasta lõpuks, nüüd on nii, et aastast on läbi ainult kolm nädalat, aga ressursid on juba otsas seega võib järeldada, et me teeme tegelikult imet äh, väga väikeste ressurssidega. kas meil on vaja Dublini määrust muuta? võib-olla on, äh, võib-olla on meil vaja muuta ka oma mandaati või meie mandaati on vaja muuta, aga Dublini määrusega on nii, et ma olen öelnud, mis minu meelest seal selles ei toimi ja ma kavatsen ähm, seda teemat ka edaspidi käsitleda. palun kutsuge mind siia ka edaspidi, ma kavatsen Dublini määruse küsimust kindlasti käsitleda. kõik teavad, et Dublini määrus ei toimi ja seda süsteemi püütakse muuta. komisjon on ju käivitanud äh, Dublini määruse ümbervaatamise protsessi. aga äh, teatis selle kohta tuleb võib-olla alles märtsis ja seejärel tulevad ettepanekud, aga seda mitte enne aprilli või võib-olla isegi hilisemat aega. seega me teame kõik väga hästi, et Dublini määrus on mõeldud hoopis teistsuguseks olukorraks ja et ta ei sobi pagulaskriisi lahendamiseks kindlasti on Dublini määrus mõeldud selleks, et inimesi kaitsta ja aidata, aga Dublini määrus näeb ette, et aitama peab ähm, esimene riik, kuhu asüülitaotleja jõuab ja praegu praktikas äh, see kindlasti ei toimi, sellepärast et äh, välispiiri omavatesse riikidesse jõuab lihtsalt väga palju isikuid see ei toimi ka sellepärast, et vastuvõtukeskused äh, on äh, liikmesriigiti erinevad, äh, erinevad riikide kohtusüsteemid, see, kuidas pagulaste asüülitaotlusi menetletakse, kuidas nende kaasusi läbi vaadatakse ja me kõik teame seda. me teame, et asüülitaotluste läbivaatamine ja juba registreerimismenetlus võib olla väga pikk ning riigiti on see ka erinev mõnes riigis saab kõik tehtud mõne päevaga, aga mõnes teises riigis kulub näiteks rohkem kui poolteist aastat. meil on suurem osa taotlusi Euroopa Liidu piires tegelikult ju läbi vaatamata, kokku umbes miljon taotlust. ja ka selles valdkonnas me toetame liikmesriike. seega on meil vaja seda süsteemi reformida me toetame seda ja osaleme ka selle töörühma töös, mis Dublini määrust üle vaatab. mõned koosolekud on juba toiminud, toimunud ja me kavatseme osaleda ka järgmistel. peale selle tuleb mõelda sellele, kuidas me kavatseme paremini hallata rändevooge Kreekas. ma tahaksin veel kord üle korrata, et minu meeskonnad ja EASA tervikuna on Kreekas kohapeal teinud juba väga palju tööd. see ei puuduta mitte ainult seda, et me oleme proovinud suurendada Kreeka enda eh, võimekust või pakkunud tavapäraseid EASO tooteid. me oleme aidanud eh, kaasa ka integreerimisele, me oleme kasutanud neid meetodeid, mida me oleme ise välja töötanud konkreetsete kaasuste lahendamiseks ja meie töö on tõesti olnud väga operatiivne. töö Kreekas on olnud ka väga suureks väljakutseks ja seetõttu oleme me väga uhked selle üle, mida ka teie ütlesite, me oleme väga uhked selle üle, et me oleme paari viimase kuu jooksul siiski suutnud situatsiooni parandada, mõne nagu kuu eest ei uskunud seda keegi. mina olen tegude, mitte sõnade mees, te näete seda isegi, aga loomulikult ei ole mina ainuke, kes saab äh, asju muuta Kreekas töötavad suured, töötavad terved meeskonnad ja meid aitavad ka liikmesriigid omapoolsete ekspertidega. see abi, mida meile antakse, ei ole muidugi piisav, meil on vaja palju rohkem. tegelikult on vähem kui pooled liikmesriigid meile eksperte lubanud ja kui nad lubavadki eksperte saata, siis nad teevad seda ootamatult äh, ja selliste vaheaegade tagant, mida me ei oska ette näha ja seetõttu on meie planeerimistöö väga keeruline. me oleme püüdnud aru saada, kuidas me saaksime luua sellised asüülikeskused, kus pakutaks, kus töötaksid meile vajalikud eksperdid ja me oleme ka selles osas ähm, liikunud edasi seejärel küsiti sünergia kohta, mis meil tekib Frontexiga. Frontexil ja EASA-l on äh, erinevad mandaadid, loomulikult äh, kõik äh, siinviibijad teavad seda isegi, aga kui see lühidalt kokku võtta, siis võiks öelda nii, et Frontex kaitseb välispiiri, aga meie kaitseme inimesi. inimesed ja piirihaldus, inimesed ja integreeritud piirihaldus on kaks erinevat mõõdet Nende töö lõpeb äh, sellega, et isikud registreeritakse esimest korda, neile antakse esialgne info, aga seejärel algab meie töö, meie hakkame selgitama seda, mida tuleb teha rahvusvahelise kaitse saamiseks, kui isikul on õigus seda saata, saada. ehk siis äh, me teeme Frontexiga küll külg külje kõrval tööd, aga see töö on erinev. meil on äh, pilootprojekt paljud inimesed räägivad pilootprojektidest, meie pilootprojekt on mõeldud Äh, väga konkreetsete olukordade jaoks, kus Frontexi ja EASA meeskonnad viimastel kuudel on koostööd teinud, selleks, et kiirregistreerimiskeskused paremini toimima hakkaksid. meie tööd on saatnud edu. kohe, kui esmane äh, briifing sisserändajate, sisserändajate esmane briifimine on lõppenud, algab meie töö ja meie hakkame selgitama, kuidas on võimalik saada rahvusvahelist kaitset siis toimub teine registreerimisvoor, nüüd on olemas need sõrmejäljemasinad, millest äh, üks Euroopa Parlamendi liige ka rääkis. viisteist aastat, viisteist päeva tagasi saime ka vajaliku tarkvara, nii et nüüd on registreerimine äh, lihtsam. aga nende masinate ostmine on üks põhjus, miks meil rohkem raha ei ole. ma saan aru, et te tahate vastata väga põhjalikult ma tean, et äh, liikmed tahavad ka neid vastuseid kuulda. ma võtan vastutuse endale ja palun teil vastata kirjalikult neile liikmetele, kes ei ole saanud teie käest vastuseid, äh, sellepärast et äh, meil on vaja arutada ka Safe Harbori küsimust ja selleks on jäänud vähem kui tund aega, nii et ma palun teil saata ülejäänud vastused kirjalikult on, on, on for instance on the company mõned äh, küsimused veel, ehk mis puudutavad äh, saatjata alaealisi, see on küsimus, mis puudutab äh, ka minu tööd ja minu meeskonda. osa sellest võimekuse suurendamisest ja operatiivtööst puudutab just alaealiste sisserändajate haavatavust EASA-l on omad eh, tehn-, tehnik-, oma tehnika, mida siin kasutatakse, eh, arvestades päritoluriiki, haavatavust eh, ja siis vaadatakse, kuidas toimida saatjata alaealistega vastavalt nende päritoluriigile ja nendele liikumiste gruppidele. samuti on siinkohal oluline koostöö kodanikuühiskonnaga Äh, tava, varem oli meil üks konsultatiivkohtumine aastas, tavaliselt aasta lõpus, äh, nüüd see hakkab küll muutuma, väga konkreetsed algatused. Äh, MTÜ-dega on juba alguse saanud ja anname nendest kohtumistest kindlasti ka aru novembrikuus. suur tänu kõigile küsimuste eest, hea meelega oleksin neile kõigile vastanud. esimees ütleb, et jaa, tõepoolest vastused on põhjalikud. homme koordinaatorid vastavalt artiklile kolmkümmend, ehm, nelikümmend üheksa, kümme valmistavad ette otsuse, mis puudutab eh, ametisse määramist ja siis eh, kasutame ka võimalust komisjonile aru anda, vabandan, et ei saanud eh, küsimustele üksikasjalikumalt vastata, võib-olla te saaksite jah, mõnedele järele jäänud küsimustele kirjalikult äh, vastata. ja ehk nüüd äh, volinik äh, oma meeskonnaga saab juba siia ette tulla, et me aega kokku hoiaksime, suur tänu teile täna siin komisjoni ees esinemast ja soovime teile kõike head teie töös vastavalt artiklile kolmkümmend ja palju edu teile homseks! aitäh, härra esimees! So colleagues, if you want to settle down, we don't have much kolleegid, palun asuge kohtadele, meil ei ole järgmise päevakorrapunkti jaoks äh, väga palju aega Colleagues, we don't have much time for this item. kolleegid, aega on vähe. ja kuna tegemist on olulise ja väga üksikasjalise teemaga, alustame niipea kui võimalik, palun asuge oma kohtadele. me räägime praegu asjade seisust äh, selles osas, äh, mis äh, puudutab mis puudutab komisjoni poolt tehtud tööd ja koostööd USA-ga, USA Euroopa Liidu vahelist koostööd Safe Harbori teemal ja, ja see puudutab ka äh, Schremmi kohtuasja. ma tean, et äh, volinik hea meelega tuli meie ette esinema ja nüüd annaksingi sõna sulle, Veera, palun. Dear chair, honorable members uh,, To... härra esimees, lugupeetud äh, komisjoni liikmed, mul on hea meel täna jälle teie ees olla selleks, et anda ülevaade ähm, Euroopa Liidu ning USA vahelise kokkuleppe seisust, äh, mis puudutab andmete edastamist. praegu on intensiivsed äh, läbirääkimised käivad äh, ja seetõttu on igati kohane teile aru anda. homme kolleegium äh, arutab läbirääkimisi USA-ga ja tahaksin äh, anda oma kolleegidele kolleegiumis siis ka aru teie seisukohtadest. eesmärgiks on luua uus tugev süsteem ja meie põhieesmärkideks on endiselt tagada kodanike põhiõiguste kaitse andmekaitse vallas, kui andmeid edastatakse USA-sse või ähm, muudesse maailma piirkondadesse. Atlandi-ülesed andmevood on äh, väga olulised majanduse seisukohast, kuid siin ka tagatised peaksid paigas olema. kuuendal novembril eelmisel aastal komisjon äh, seadis sihi luua uue tugeva raamistiku poole aasta jooksul ja see peab kinni pidama ka kohtulahendi nõuetest. meil on vaja raamistiku, mis erineks põhimõtteliselt vanast Safe Harbori kokkuleppest. me jätkame ka selle kokkuleppe, selle uue otsuse toimimise Ähm, ellurakendamist, eh, nii et niimoodi, nagu see protsess viimase kuueteistkümne aasta jooksul eh, välja nägi, see enam ei jätku. meil on vaja eh, pühendumust kõikidelt osapooltelt ja kinnipidamist kõikidest õiguslikest nõuetest. Ehm, tegemist on siin ühepoolse otsusega ja on vaja ka väga tugevat pühendumust USA poole pealt ja me peame rõhutama USA partneritele, et äh, meie ees seisab uus juriidiline väljakutse, see äh, seab standardid põhiõiguste kaitse vallas, kuid annab ka õiguskindluse ettevõtetele. läbirääkimised praegu endiselt käivad, kaasa arvatud poliitilisel tasandil väga intensiivsed arutelud leidsid aset ka läbi, ka nädalavahetusel ning homme kolleegium seda teemat arutab ja seetõttu ma ei saa täna äh, üksikasjalikul sel teemal peatuda, kuid annaksin teile ülevaate põhiteemadest ja asjade seisust praegu. minu märkused keskenduvad neljale lahendi aspektile, esiteks äh, on vaja tagatisi ja piiranguid äh, Ähm, avalike asutuste juurdepääsu informatsioonile, äh, edasikaebamise äh, õigus, kolmas äh, kaebuste lahendamine, kuid selles alas, kuidas ettevõtted töötlevad andmeid ja siduvate kokkulepete vajalikkus USA poolelt. kui räägime tagatistest andmetele juurdepääsule ametiasutuste poolt. Schremsi lahend näitas meile, et seda piir, seda juurdepääsu peab piirama selleni, mis on vältimatu. USA raamistik on muutunud Snowdoni paljastustest saadik Obama valitsuse ajal on uued kontrolli ning läbipaistvusnõuded kehtestatud ja meie läbirääkimiste kontekstis saame oleme saanud äh, väga spetsiifilisi kirjalikke lubadusi, et äh, ametiasutuste juurdepääs äh, andmetele, mis Euroopast tulevad, piiratakse sellega, mis tõepoolest hädavajalik on ja proportsionaalne. Need kinnitused peaksid näitama, et mingit massijälgimist ei toimu ja et äh, nendest nõuetest peatakse kinni ka mitte USA kodanike puhul. me pidevalt jälgime arenguid selles valdkonnas ka tulevikus, nagu ma ütlesin juba alguses, tegemist ei ole ühekordse otsusega, see tegemist on monitoorimis, jälgimisprotsessi algusega, praegu on meil vaja usaldust, kuid peame ka kontrollima. ja sellepärast äh, meil äh, kehtestame äh, ühise ülevaatemehhanismi, iga-aastase üle, üle, ülevaatemehhanismi. me kasutame ka kõiki teisi võimalikke kanaleid äh, selleks, et pidevalt äh, kontrolli äh, teostada, olgu siis tegemist meediavaldkonnas või kodanikuühiskonna vallas või ettevõtete vallas. kui räägime nüüd ähm, sõltumatust kontrollimehhanismist, siin on kohtute poole pöördumise võimalused piiratud, kui me räägime luureandmetest ja see on nii ka nii USA-s kui ka Euroopa Liidus, kuid me peame tagama selle, et sõltumatu ametiasutus saaks vastata indiviidide kaebustele, kui nad leiavad, et nende isikuandmeid on kasutatud ebaseaduslikult USA ametiasutuste puhul riigi julgeoleku vallas ja seda on võimalik äh, saavutada näiteks ombudsmani kasutamisel, kellel on ka tõelised tegutsemisvõimalused ja kes saaks siis anda vastused äh, üksikisikute kaebustele. ja kui nüüd räägime kaebuste äh, lahendus, lahenduste leidmisel, kui tegemist on äh, eraelu puudutavate küsimustega, eraelu ruk-, rik-, puutumatust puudutavate küsimustega kogemus näitab, et äh, kaebusi on võimalik tihtipeale ka ettevõtete endi poolt, äh, asjasse puutuvate ettevõtete endi poolt lahendada, kui mitte, siis kasutatakse vaidluste lahendamise mehhanismi, mis nüüdsest peale on tasuta, on min-, võimalik minna ka Andmekaitseameti poole ja pöörduda kauba-, USA Kaubandusministeeriumi poole kaubanduskoja poole, tõlk vabandab, ja ka föderaalse äh, kaubanduskomisjoni poole on võimalik äh, pöörduda, äh, kui on tegemist strateegiliste küsimustega ja me oleme praegu töötamas selleks, et oleks ka viimase astme kohtusse pöördumise võimalused olemas ja see on sellise uue korralduse seisukohast keskse tähtsusega, sest äh, kaebuste lahendamine on üks osa põhiõigustest. Euroopa andmekaitseametitele peaks olema samuti aktiivne roll selles protsessis, nemad kaitsevad äh, inimeste õigust isikuandmete puutumatusele ja neil peab olema võimalus äh, kaebusi edastada, olgu siis tegemist ka julgeoleku, riikliku julgeoleku küsimustega. ja kui andmeid edastatakse USA-le. meil on vaja lubadusi USA-lt, mis oleksid ametlikud ning siduvad ja lõpetuseks, kuna tegemist ei ole rahvusvahelise kokkuleppega, vaid kirjade vahetamisega, siis on meil vaja allkirju kõige kõrgemal poliitilisel tasandil ja et ka föderaalregistris äh, need äh, lubadused avaldatakse. me oleme praegu kõvasti vaeva näinud, et neid lubadusi saada, selleks et äh, peetaks kinni kohtulahendi nõuetest ja loodame, et tegemist on tõepoolest äh, vastupidava tugeva süsteemiga, mis erinevalt Safe Harborist äh, tähendab äh, seda, et kõik individuaalsed kaebused lahendatakse, et ametiasutused saavad kasutada andmeid ainult hädavajalikul määral ning proportsionaalselt ja see uus kord, seda pidevalt, selle rakendamist pidevalt jälgitakse, kontrollitakse ja kaasatakse sinna ka rahvuse, rahvuslikke julgeolekuameteid. ma ei varja, et need läbirääkimised ei ole olnud lihtsad, ei ole sugugi äh, lihtne ehitada tugevat silda kahe õigussüsteemi vahel, mis on niivõrd erinevad, kuid ähm, tihe partnerlus Euroopa Liidu ning USA vahel väärib äh, nähtud vaeva, nii meie kui nende poolt. ma räägin täna veel äh, kaubandussekretär Beni Pritskega selleks, et lahtiste, lahtiseid küsimusi veel arutada, kuid jään äh, ootama ka teie arvamust äh, nende läbirääkimiste kohta nii kiiresti kui võimalik ja luban, et komisjon annab teile põhjaliku ülevaate ka järgmistest sammudest, aitäh um,! aitäh! ja te teete ka avalduse kolleegiumile homme hommikul, nii et äh, me saame äh, siin äh, siis on teil juba põhjalikum pilt sellest olukorrast, kuid nüüd annaksin sõna koordinaatoritele, raportööridele, kolleegid, palun rääkige ainult asjast, ei ole mõtet äh, laialdasemalt seda teemat ja pikalt seda teemat hakata uuesti käsitlema, paljud soovivad sõna, nii et palun pidage kinni kõneajast äh, kõige enam kaks minutit ja siis saame ära kuulata ka voliniku vastused äh, härra Voss, härra Voss kõigepealt koordinaatorite nimel. aitäh, aitäh selle Äh, nende selgituste eest. Äh, jah, äh, mind, ma olen üsna põnevil, et kuidas te tulete toime selle otsusega, mida tegelikult ei ole väga kerge ellu rakendada, just nimelt sellistes valgusandades nagu riiklik julgeolek, näiteks USA ja kõik sellega seonduvad põhiõiguslikud aspektid, mida meie siia sisse sooviksime minu arvates äh, need soovitused, mis komisjonile tol korral edastati äh, ja mis nüüd seoses selle otsusega tuleb kõik uuesti läbi vaadata, äh, selle, sellest te väga üksikasjalikult ei kõnelenud, aga siiski te andsite sellest üsna hea ülevaade Äh, ja kui te suudate selle asja niimoodi ellu rakendada, nagu te seda meile kirjeldasite, siis te olete tõesti tublisid edusamme teinud äh, mis puudutab nüüd seda massilist äh, jälgimist ja et selle asemel keskendutakse ainult sihipärase andmete kogumistele, siis jah, väga raske on sellises salateenistuste maailmas Äh, leida viise, kuidas tavaline kodanik saaks ka oma hääle kuuldavaks, kuuldavale tuua ja kui see, see õnnestub, siis tahaksin teile küll selle eest tunnustust avaldada, see oleks tõesti hea samm edasi äh, kõiges selles valdkonnas, mida te rääkisite, te rääkisite nendest piirangutest, andmete kasutamise kohta, nendest tagatistest, äh, võimalusest oma hääl kuuldavaks teha Äh, jah, see kõik kõlab äh, väga hästi, loomulikult ähm, peab vaatama, kuidas need üksikasjad kõik välja näevad, aga kui teil see õnnestub, siis tõesti edu teile. aitäh, proua Sippel, palun, Birgit. aitäh, ah, ka mina toetan äh, seda, mida volinik Jourova meile kirjeldas, jah, see on tõesti eesmärk ähm, Äh, mida me saame toetada ja loomulikult toetan ma seda eesmärki, et põhiõigusi äh, kindlustatakse ja tagatakse kõigi osapoolte õiguskindlus äh, üksikasjade osas on mul endiselt küsimusi, et kuidas seda kõike näiteks täpselt kontrollitakse, te rääkisite siin sõltumatust kontrollist, kes seda kontrolli läbi viib Äh, ja kas äh, kogu USA-s viiakse seda kontrolli läbi ühtselt või toimub erinevus siis äh, osariikide tasandil? kui, kas on võimalik edastada kaebusi, kas osariigiti on selles osas erinevusi, mis puudutab läbipaistvust, siis siin äh, Euroopas saaksime me ka ühte-teist äh, parandada, ma ei hakka üksikasjalikult sellest kõnelema, äh, ja juurdepääs sellele, mis on vajalik, mina tahaks teada, vajalik kelle jaoks, kas tööstuse jaoks, liikmesriikide valitsuste jaoks, julgeolekutalituste jaoks ja kes selle definitsiooni paika paneb, et mis siis on vajalik minu arvates on see vägagi udune definitsioon, kas me tahame kasutada seda võitluseks terrorismi vastu või ei, nii et, et see vajalik on termin, mis jätab väga palju vajalikku, valikuvõimalusi ja see on minu jaoks probleem. ja tahaksin veel küsida, et kuidas teie arvates need, seda muudatusettepanekut hinnatakse, mis praegu USA-s on äh, vastu võetud kohtulik hüvitus, mina tõl-, tõlgendan seda teksti niimoodi, eh, seda ei ole küll veel vastu võetud, eh, et eh, igasuguseks andmevahe, vahetuse puhuks on vaja nõusolekut, muidu ei ole võimalik kohtulikku hüvitist taotleda ja te ise kirjeldasite juba, millised on teie eesmärgid selles valdkonnas Äh, siin mina näen ka vastuolu, nii et, et mulle tundub, et on siin veel palju lahendamise küsimusi ja ma pole kindel, kas siin on võimalik asi kiiresti ära lahendada. nii et, et äh, võib-olla peaks veel selle teksti, mis meile on esitatud, väga põhjalikult läbi, sellepärast et kui me kohtus jällegi kaotajaks jääme, siis oleks see kõigile osapooltele kõige hullem tulemus. aitäh kolleeg, äh, ma annan, kolleegid, ma annan sõna praegu ainult koordinaatoritele Äh, ja kui te ei ole koordinaator, siis te sõna ei saa. härra Köökopi enam ei ole kohal, proua Intvelt saab täna järgmisena. aitäh, esimees, kõigepealt ma tahaksin volinikku tänada. Äh, tahaksin tänada volinikku kogu selle töö eest, mida ta on teinud ja äh, öelda talle, et mul on hea meel, et mina tema koha, ametikohal ei ole, ta sai selle teema päranduseks eelmiselt äh, komisjoni koosseisult ja ma ei usu, et keegi teda kadestab. me peame vaatama neid saavutusi üksikasjalikumalt, kui me need üksikasjad ükskord kätte saame. mul mõned küsimused siiski juba on. ma tahaksin teada, ma tahaksin teada, Äh, milline on äh, nende USA poole lubaduste juriidiline staatus. Te oma sissejuhatuses täiesti õigesti ütlesite, et me ei kõnele läbirääkimistest, me ei räägi kompromissidest. me räägime ainult olukorrast, äh, kus komisjon peab otsustama, kas USA pakub piisavalt tagatisi, jah või ei, selline on praegune olukord ja minul on küsimusi Äh, te ütlesite, et äh, president Obama viis läbipaistvuse ja tagatiste osas läbi reforme. ausalt öelda, mina ei saa aru, milline on selle asja juriidiline staatus. minu arvates oli tegemist presidendi ühepoolse avaldusega. sellel ei ole seaduse staatust äh, Te rääkisite administratsiooni kirjalikest tagatistest, mida see tähendab. aasta pärast on uus administratsioon Äh, mil-, äh, mida, mida need kirjalikud äh, tagatised väärt on, kui järgmise, järgmine administratsioon on näiteks Trumpi administratsioon? asi on lihtsalt selles, et kõik see ei vasta kohtuotsuses esitatud nõuetele. kohus räägib sellest, et andmete kogumist tuleb piirata ja kõik need tagatised, mida me mainisite, need ei puuduta kuidagi andmete piiramist ja kui te räägite ombudsmanist, kes saab tegutseda, siis mida see tähendab? ombudsman, kellel on äh, väli äh,, volitused sekkuda NSA tegevusse, no ma ei suuda seda ette kujutada. siduvatest kokkulepetest te räägite allkirjadest kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. kui ameeriklased asjasse tõsiselt suhtuvad, siis nad võivad, peavad vastu võtma seaduse kui nad seda tõsiselt tahavad teha. mina isiklikult ei usu, et nad on siirad ja äh, asju tõsiselt mõtlevad, äh, sellepärast et kui nad oleks asja tõsiselt teinud, oleksid nad juba ammu kohtuliku hüvitise seaduse vastu võtnud, mis pakuks tõelist hüvitist ja kaitset Euroopa kodanikele ja teistele inimestele, kes elavad Euroopas, aga nad ei ole siirad nii et, et miks meie peaksime seda kõike piisavaks pidama, teie ja Euroopa Komisjoni ülesanne on otsustada, kas see on vastavuses mitte üksnes pretsedendiõiguse ja Šremsi juhtumiga, vaid ka muude oluliste äh, kohtuotsustega, mis massilise jälgimise kohta on vastu võetud, on see kooskõlas kohtu pretsedendiõigusega, kas see on kooskõlas nende seadustega, mida me peatselt vastu võtame, me detsembris jõudsime juba kokkuleppele, mina ei ole jurist, ma ei, ei suuda otsustada, ma pole üksikasju näinud aga ma ei ole kindel, et me äh, saime, mis tahtsime, Euroopa Komisjon peab kaitsma Euroopa seadust. sest kui komisjon seda ei tee, kes siis seda teeb ja kui see ei ole kooskõlas seadustega, siis me võime olla kindlad, et juba homme äh, härra Schrems ja tuhanded tema sõnad, sõbrad pöörduvad jällegi kohtusse. ja me peame olema täiesti kindlad, et see asi kohtus vett peab Ehm, ma tahaksin, et te mind rahustaksite, sest praegu ma küll rahul ei ole, aitäh. proua Ernst, palun. jah, aitäh selle selgituse eest. Ehm, te rääkisite, kuidas siis asjad pärast kohtuotsust Schremsi juhtumis on edasi arenenud. jah, ehm, te Äh, lubasid, ähm, et me üritame, et te hoiate meid pidevalt kursis sellega, mis toimub, aga meil on tegelikult väga palju küsimusi. Äh, mida me siis praegu tegelikult teeme? tegemist ei ole ju mingi kokkuleppega, mitte mingi seadusega. Äh, te ise ütlesite, et toimub kirjade vahetus kirjade vahetus, vahetatakse mingeid paberilehekesi, kes kellega neid vahetab. minu arva-, minu jaoks on see täiesti selgusetu ähm, mina ei eh, saa küll aru, et kirjade vahetusega saab luua aluse usalduseks, eriti küsimustes, mis on seotud põhiõigustega, siis nende andmete piiramine, kuidas see tegelikult toimub, me, me teame, et NSA eh, inimesed ilmselt saavad asjast hoopis teistmoodi aru ning iga kaebus vaadatakse läbi ja seda peaksid eelkõige tegema ettevõtted ise, kas me niimoodi ei tee kitsast kärnerit? nii võib-olla peaksime eh, siiski eh, paika panema, kes täpselt mida teeb. Eh, siis tahaksin veel selgitust, mis saab nende inimestega, kes ei ole eurooplased lihtsalt nende andmetest. Äh, ja need kirjalikud lubadused, jah, see kõlab põnevalt. Äh, äh, jah, usaldus teatud piirides on tõesti olemas, aga võib-olla peaks selle üle siiski veel mõtlema. teiseks, mida te siis teete, kui kongress ütleb, et see tee, millest me räägime, ei ole neile vastuvõetav võib, võib-olla peaksime me rääkima siin mingist raamlepingust, jah, me tõesti sooviksime siin mingit seadust, aga Ameerika pool võib-olla soovib hoopis midagi muud. aitäh, kolleegid, nüüd annan sõna kahele raportöörile ja siis ülejäänud saadikutele Äh, kõik saavad sõna, aga kõik palun pidage kahe minuti kõneajast kinni. Laura, kas sa soovisid koordinaatorite sõna võtta, palun kõik kaks minutit, sest me peame andma volinikule ka võimaluse vastata. niisiis, Laura Ferreira FTD nimel kaks minutit. aitäh, esimees, ma teen lühidalt minu mure on seotud eelkõige sellega, millele korduvalt siin juba viidati. nimelt, kas see andmete kogumine on vajalik ja kohane, mida see vajalik ja kohane täpselt tähendab? siin on äh, võimalus neid termineid vägagi riskantselt tõlgendada, nii et, et võib-olla oleks vaja siduvamat keelekasutust või selgemat definitsiooni, sellepärast et me tahaksime ära hoida nende terminite kuritarvitamist. ja teiseks, jällegi kolleegid juba mainisid seda, kõneldakse sellest, et vahetatakse kõige kõrgemal tasandil äh, allkirjastatud kirju, mina olen jurist ja mina ei saa aru, kuidas kiri saab oma iseloomult siduv olla Äh, kui Ühendriikides ei ole seadust, siis milliseid tagatisi äh, äh, inimestele saab üleüldse anda, siin räägiti kaebustest, aga kui ei ole seadust, siis kuidas saab inimene kaebuse esitada, tuginedes kirjale? mina ei saa aru, milline tagatis niimoodi inimestele on antud ja jutt käib nii Ameerika kodanikest kui Euroopa kodanikest. aitäh, proua Lauristin, palun! aitäh, Claude! aitäh, proua Jourova, äh, selle ülevaate eest. kahjuks pean ma ütlema, et äh, ma ei saanud väga selget ettekujutust äh, selle kohta, kus selles uues safe harbori kokkuleppes on need punktid, mis tagavad meile, et kaitsetase on kõrgem, kui see siiani oli ja et uusi Schrems'i juhtumeid, kus me kaotajaks jääksime, ei tuleks kas te võiksite meile esitada täpsemaid argumente, et me saaksime aru, et need kaitsevahendid tõesti on olemas ja teiseks äh, te äh, rääkisite kohtulikust hüvitusest, äh, sellest seadusmuudatusest, mida senatis arutati ja see seadusemuudatus ütles selgeks, et selleks et kvalifitseeruda, peab välisriik lubama äh, kaubandusliku, kaubanduslike andmete edastamist. Äh, ja tegemist on andmetega, mis ei ole võib-olla USA äh, riikliku julgeoleku huvides isegi, nii et, et siin justkui kehtestatakse mingid vastupiirangud mulle tundub, et see, et teie väide, et need kaitsemeetmed on olemas, ei ole väga veenvad, nii et, et võib-olla te Äh, kommenteeritakse seda olukorda, mille see muudatusettepanek tekitab, aitäh ja Jan, palun. aitäh. Äh, aitäh ka volinikule, et ta andis meile ülevaate ähm, kõnelustest, mille eesmärgiks on, on uus öö, äh, otsus siis selle kohta, kas USA Äh, standardid andmekaitseks on piisavad. Äh, minu arvates on äh, pärast nende sätete sõnastust nähes raske otsustada, mis see siis on, mis meie ees on. siin räägitakse, et vaja on proportsionaalsust, et ka USA, mitte USA kodanike õigusi tuleb tunnustada aga siin ei jää, siit ma ei saa selget pilti, mida täpselt see tähendab. ning mul on siin vähemalt kaks küsimust juba, üks puudutab need mitte USA inimesed, kodanikud, juurdepääs nende andmetele riikliku julgeoleku küsimustes, sellistel juhtudel on siis olemas ombudsman, kes tegeleb nende inimeste kaebustega aga millise iseloomuga kaebusi sellele ombudsmanile tohib esitada, millised on äh, selle kaebuse õiguslikud tagajärjed? minu arvates on oluline sellele küsimusele vastata, sest äh, tavaliselt äh, on kohtud, kui nad on äh, Äh, tegelenud selliste küsimustega ja alati toonud välja selle, et ähm, mitte USA kodanikud ei ole piisavalt kaitstud selles valdkonnas. et te kõnelete FTC-st ja selle jõustamisest, äh, see on loomulikult äh, väga oluline, sellel rajanes safe harbori mehhanism ja ilmselt ka uus mehhanism Äh, hakkab sellele rajanema, te ütlesite, et tuleb vaadata kõiki juhtumeid ühekaupa. Äh, kuidas seda tagatakse? Äh, mis on see täiendav osa selles mehhanismis, millega FTC peab tegelema ning te räägite ka siis viimase abinõu mehhanismist, nii et, et ei ole võimalik ainult siis nii-öelda strateegiliselt kohtu poole pöörduda, vaid on pöörata äh, Äh, vaadata ka, kuidas asjad on jõustamisega, nii et, et mina tahaksin teada, mida see viimase abinõu mehhanism siis tegelikult tähendab või kuidas see välja näeb üksikasjalikult. ja üks küsimus veel, raportöörina selle raamleppe osas meil on äh, siin selline seos äh, selle raamleppe ja äh, Äh, kohtuliku hüvituse vahel on olemas. meie jaoks on küsimus ka selles, et kas meie nõudmistega arvestatakse ka selles raamleppes, äh, sellepärast et kui selline seos USA-s on olemas, siis see peaks ju olema ka meie jaoks ning meil on siin mõningaid juriidilisi probleeme Äh, mis puudutab näiteks äh, neid, äh, seda, et kohtulikku hüvitust tahetakse piirata sõltuvalt sellest, kas inimesel on kodakondsus või ei. nii et, et selles vallas oleks ka mingit lahendust vaja, see oleks kõigile kõige parem, aitäh. Mm, ja proua Stevens nüüd, palun. aitäh, esimees tahaksin kõigepealt tänada voliniku selgituste eest aga meil on ka mõned küsimused. üks peamine probleem, mis tekib USA ja Euroopa vahelises andmevahetuses, on seotud sellest, et Euroopa Liit eh, ta-, tahab, et su-, suhted rahe-, rajaneksid võrdsusele ja mitte piisavusele kas me nüüd tahame, et äh, teised riigid võtaksid üles Euroopa Liidu standardid mitte ainult Euroopa Liidu kodanike jaoks, vaid ka kolmandate riikide kodanike jaoks, kes elavad Euroopas? näiteks kohtuliku hüvituse vallas ja teiseks, kas volinik võiks selgitada äh, Äh, kuidas pakutakse abi ja kuidas rakendatakse teisi mehhanisme sellise üleminekuperioodi jooksul. kas volinik arvab, et äh, kokkuleppeid äh, kolmandate riikidega on võimalik sõlmida nii, et, et need peavad ka kohtus vastu ja on tulevikukindlad? ning kas volinik leiab, et USA puhul rakendatakse kõrgemaid standardeid kui teiste Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vaheliste lepete puhul, aitäh! aitäh, härra Pooni järgmisena. aitäh, äh, volinik, äh, selle raske töö eest, mida te olete teinud ja ma usun, et me liigume edasi, ma olen üsna optimistlikult meelestatud, aga mul on ka mõningaid kahtlusi Äh, väga hea oleks, kui meil ei oleks mitte üks komisjoni otsus ja üks mehhanism, vaid meil oleks reeglite ja mehhanismide kogum. Äh, samuti on väga hea, oleks väga hea anda või luua see ombudsmani ametikoht just nimelt liikmesriikide tasandil äh, selleks, et inimesed saaksid oma kaebustega tema poole pöörduda Äh, võib-olla te võiksite üksikasjalikumalt kirjeldada, ma ei tea, kas äh, see praegu on võimalik, aga võib-olla tulevikus te võiksite kirjeldada siis seda mehhanismi, mis nende, mis selle ombudsmaniga seotud on, tema rolliga. Äh, väga hea on ka, et iga aasta asju ühiselt hakatakse läbi vaatama, aga kuidas seda läbivaatamine täpselt välja näeb ning minu viimane küsimus on seotud teatud kõhklustega kuivõrd äh, valmis ja avatud on USA äh, äh, kas nad piirduvad ainult avaldustega või on nad valmis ka tegudeks ning millise kuju need teod võtavad, aitäh. aitäh. härra Weidenholzer, palun. kõnelejal ei ole mikrofon sees. aitäh nende selgituste eest. ma arvan, et Äh, kolme kuuga on äh, olukord tõesti arenenud, meil on olulisi edusamme, me teame, äh, me ei ole teadlikud veel, millised on selle kokkuleppe üksikasjad, kas nad on tõesti kooskõlas sellega, mida me ootame, kas nad on kooskõlas sellega, mida me põhiõiguste vallas ootame, jah, tulemus peaks igatahes olema sellele suunatud ja küsimus on selline, et täpselt milline iseloom sellel kokkuleppel on, kas see kirjade vahendus ähm, ei ole liiga nõrk vahend? Äh, me peaksime kontrollima, kas sellest piisab. minu arvates on, äh, peaks see kõik olema kooskõlas ka andmekaitsemäärusele, määrusega ma loodan, et teil kõik õnnestub, mida te plaanite. ma ei ole päris kindel, kas Ameerika äh, pool asju täpselt samamoodi näeb. Äh, selles osas on mul suuri kahtlusi ja kui asi ei lähe nii, nagu me soovime ja kas teil on olemas siis ka tagavaraplaan, mida te siis teete? Äh, meie jaoks siin on see vägagi oluline küsimus aitäh ja järgmisena härra Lopes Aguiar. aitäh, esimees. mulle tundub, et see arvamuste vahetus on väga kasulik. aga eh, tahaksin samuti väljendada muret Äh, mul on ka paar küsimust. kõigepealt, äh, millised on väljavaated nende läbirääkimiste lõpuleviimiseks? kas äh, uus safe harbori kokkulepe jõustub? kaks tuhat kuusteist on USA-s valimisaasta, nii et, et sellega tuleb ka arvestada ja me räägime siin mingist kirjade vahetusest ja seda Äh, administratsiooniga, kelle tegutsemisvõimalused on suhteliselt piiratud ja lisaks sellele suhtub kongress presidenti vaenulikult. ning äh, te viitasite äh, Safe Harbori kokkuleppe rikkumisele eraorganisatsioonide poolt, mitte ainult riigiorganite poolt sellised rikkumised Äh, pannakse toime siis eraisikute ettevõtete poolt, millised on need konkreetsed tagatised, mis on ette nähtud, et selline asi ei juhtuks, proua Koomes järgmisena. ma saan aru, kui raske olukord äh, komisjoni jaoks, sellepärast et praegu tõesti rikutakse meie kõigi õigusi ja te peate vaatamata nendele probleemidele, mis ees äh, ootavad, üritama saavutada midagi paremat Äh, mis peaks vett mitte ühtnes äh, kohtus, vaid oleks tõesti ka juriidiliselt vettpidav. paljud kolleegid on juba öelnud, et äh, probleemid on tavaliselt üksikasjades ning ma tahaksin teilt konkreetselt küsida, et kas see ombudsmani mõte et kas see inimene oleks äh, ka keegi, kellel on äh, võimalus tegutseda, kui vaatame näiteks liikmesriike, kui asi on näiteks luuretalitustel, siis kui näiteks luuretalitused oma räpast tööd teevad Ameerika poolt, äh, poole nõudmisel, kas ombudsman saab ka selliste asjadega tegutseda? meil on äh, selliseid juhtumeid olnud väga palju äh, ja äh, enamasti juhitakse nend-, tähelepanu nendes kõiges raportites sellele, et näiteks paljudes riikides pole meil demokraatlikku järelevalvet luuretalituste üle, näiteks minu kodumaal Portugalis ei ole ja meil oleks tõesti vaja inimest, kes väga aktiivselt sellega tegeleks ja jah, see oleks siis minu küsimus min- ja mind huvitab ka Äh, see, mida, mida see kokkulepe siis täpselt tähendab, kas see tä-, jääbki kirjade vahetuseks? kas liikmesriigid hakkavad äh, pidama seda siduvaks, kui härrad Tusk, Obama ja Juncker selle, nendele kirjadele alla kirjutavad? kas Ameerika pool peab seda siduvaks, kas meie oma liikmesriigid peavad seda siduvaks, kas me tõesti täidame neid kohustusi, mis seal kirjas on? aitäh ja enne kui annan äh, sõna volinikule, tahaksin lühidalt öelda äh, äh,, sest inimesed tavaliselt lõpus eriti palju ei kuula, väga paljud äh, kolleegid juhkisid tähelepanu selle kokkuleppe tõhususele, meil kirjalikult veel mitte midagi ei ole, sellepärast et ettepaneku teete volinike kolleegiumile alles homme. võib-olla Äh, äh, peaks arvestama sellega, et kolleegid hindavad äh, seda, mida öeldi, aga me ei ole päris, meil ei ole selgust selles osas, et me, kuidas on lugu selle ombudsmaniga ja erinevate ettepanekutega. väga paljud saadikud juhtisid sellele tähelepanu ja ma rohkem ei anna kellelegi sõna, sest kõnelejate nimekiri on juba kinni, aga üks mõte, mis mulle tuli, kui kolleegid kõnelesid, teie nimi ei olnud äh, Äh, nimekirjas, härra Le Breton. Äh, äh, ja laske mul palun lõpetada see, see, mida ma alustasin. niisiis, ma ütlesin, et mul on kaks ettepanekut. kõigepealt me võiksime natukene komisjoni aidata ja aidata ka iseendid, kui me korraldaksime USA esindajatega kuulamise Äh, mis oleks siis läbipaistev ja avatud, nii et, et me kuuleksime avatult ja läbipaistvalt, äh, milline on nende hinnang nendele asjadele. ombudsman, milline on tema staatus, kui me teaksime, siis äh, sellest oleks kasu, kas ta aitab näiteks inimestel kohtulikku hüvitust saada ja samuti oleks vaja mingisugust parlamendi resolutsiooni, sest meil on vaja poliitilist survet selleks, et aidata komisjoni, et aidata iseendid sest tegemist on tõesti väga veidra menetlusega, tegemist ei ole mingi rahvusvahelise lepinguga. tegemist on tõesti sellise väga veidra hübriidlepinguga. seetõttu pakuksingi välja need kaks asja homme koordinaatoritele, sest et need on kooskõlas selle murega, mida saadikud väljendasid ja volinik, nüüd palun vastake neile küsimustele. aitäh volinik kontrollib, kas tema mikrofon töötab. see töötab. aga nüüd ei tööta uh,. Ladies and gentlemen. daamid ja härrad. see, mis siin ruumis praegu toimus, oli ka ootuspärane ma eeldasingi, et te arvate, et sellest kirjeldusest teile ei piisa ja tegelikult ka ütlesin sissejuhatavas sõnavõtus, et ma olen sunnitud piirduma üldiste märkustega. Teie hulgas oli isikuid, kes märkisid ära, et nad on juristid. juristid tahavad alati teada, milline on täpne sõnastus, sellepärast et tõepoolest vaieldakse ju pisiasjade ja sõnastuse üle. lubage mul seetõttu veel kord vabandust paluda, et ma esitasin teile ainult üldise info. praegu ei ole mul võimalik teile anda detaile sellest hoolimata ma püüan vastata kõigile küsimustele, millele on võimalik vastata. Te küsite, kas ma usaldan meie kolleege USA-s? ma ütleksin selle peale, et me peame neid usaldama. aga me peame ka kontrollima. me taotlesime just nimelt piirangute puhul, mis puudutab siis eh, ligipääsu eh, infole, me taotlesime ja me nõudsime, et meile öeldakse väga täpselt, millised need piirangud on kuidas need piirangud tulevad siseriiklikust õigusest? me kuulasime, me nägime, et need piirangud toodi välja kahe, kahekümne kaheksandas presidendi dokumendis räägiti sellest, kes ja millistel tingimustel infole ligipääsu saab. ja see tuli osaliselt sellepärast, et me taotlesime nende piirangute täpset kirjeldust ja nõudsime, et see kirjeldus esitataks see, mida Ameerika partnerid ja julgeolekuasutused silmas peavad, kui nad ütlevad vajalik ja proportsionaalne, see oli meile samuti oluline ka meie kasutame sõnapaari vajalik ja proportsionaalne, aga meie tähendus võib olla teine ning seetõttu me soovisime saada nende definitsiooni. nüüd on äh, see kirjeldus olemas. ja see kirjeldus on väga detailne. seal räägitakse sellest, äh, kellel teatud tingimustel on ligipääs ja sellisel piiratud ligipääsul peab olema ka prioriteet üldise ligipääsu ees üldine ligipääs on võimalik, aga ainult väga vähestel juhtudel, kui täidetud on kolm eeldust. kui äh, konkreetsele auditooriumile ette nähtud ligipääs ei ole mingitel tehnilistel võimalustel, äh, põhjustel võimalik, kui äh, on mingisugused ohtlikud trendid või ohtlikud tendentsid, eh, siis on üldine ligipääs eh, võimalik, aga me saavutasime selle, et eh, sihtmärgistatud ligipääs peab olema eelistatud variant. ja üldine lähenemis, üldine ligipääs peab siis olema erandlik. selle me saavutasime ja saavutasime ka selle, et ligipääsu tuleb väga piiratult kirjeldada. üks asi on kirjeldus teine asi on aga see, kuidas meil on võimalik ja kas meil on lubatud seda kontrollida. seetõttu ütlesin ma alguses väga selgelt, et minu meelest on komisjon väga pühendunud ja on seisukohal, et me peame jätkuvalt kontrollima seda, mis toimub ja et me seda ka äh, teeme. ning äh, julgeolekuasutused annavad äh, oma panuse ja koostavad aruandeid me kontrollime ka ettevõtjaid ja seda, kui palju taotlusi nemad on saanud ja kui paljudele taotlustele nad on vastanud. me kasutame ka teisi kanaleid, näiteks meediaaruandlust, seda, mis tuleb MTÜ-delt ja kodanikuühiskonnalt. ma kohtusin kodanikuühiskonna esindajatega, kui olin Washingtonis ja me rääkisime sellest, kuidas nende infot tulevikus kasutada. mina isiklikult olen seisukohal, et tegemist on kõige keerulisema küsimusega üldse, sellepärast et salaluure peamine või salateenistuse peamine ähm, tunnusjooni ongi salajasus, see tähendab seda, et nad ei anna meile infot, mille abil meie saame otsustada, kas täideti vajalikkuse ja proportsionaalsuse kriteeriumit. sellel põhjusel ma tervitan ombudsmani institutsiooni loomist sest ombudsman peab meie taotluse korral tegutsema, ta on äh, ameeriklaste administratsioonis äh, väga kõrgel hierarhilisel positsioonil ning ta aitab tagada äh, funktsionaalse sõltumatuse. meil peab olema võimalik tal peab olema võimalik julgeolekuasutustelt saada konkreetsete kaasuste kohta konkreetset teavet. läbirääkimised ameeriklastega alles käivad, sest ombudsmani pakuti lihtsalt ühe alternatiivina. seda pakuti alles hiljuti ja see on üks küsimustest, mis on lõplikult lahendamata ma võin kinnitada, et me jätkame tööd ja soovime, et ombudsmanil oleks konkreetsed pädevused ja et tal oleks võimalik saada konkreetset infot ja seda siis sellistel juhtudel, kui ta leiab, et andmekaitsereegleid või õigust eraelule eraelu puutumatusele on rikutud. uus safe harbor, ma ei tahaks seda tegelikult niimoodi nimetada, ma tahaksin kasutada äh, mingit muud uut nime on selge ja mitte ainult kohtuotsuse tõttu, vaid ka meie eelnevate analüüside tõttu, et meil on vaja uut äh, kokkulepet. teiste sõnadega, me peame tegema seda tööd uuesti ja tegema paremini. kohtuotsus on meile siiski abiks, see on selge verstapost. me näeme nüüd, et meil on vaja uut äh, kokkulepet, sellepärast et Euroopa Liidust liigub USA-sse siiski suur andmevoog ja kuna andmeid on nii palju ja palju on ka ettevõtteid, kelle tegevus nendest andmetest äh, sõltub, siis äh, on meil vaja uut korraldust, mis tagaks turvalise andmete ülekande Te rääkisite või küsisite ka kokkulepete kohta teiste turvaliste riikidega. muidugi on kokkulepete puhul kolmandate riikidega igal juhul vajalik tagada, et nendes kolmandates riikides oleks andmekaitse samasugusel tasemel nagu Euroopa Liidus. ja selle kontrollimiseks on vaja kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid, nii et meil tekiks õiguslikult siduvad kokkulepped see kehtib ka Ameerika puhul. Ameerika Ühendriikide asutused peavad meile olema usaldusväärseteks partneriteks, kes tagavad sellised turvaklauslid Ameerika Ühendriikide pinnal, mis võimaldavad meil hinnata, kas USA ähm, on äh, samasuguste reeglitega nagu meie, seda nõuab ju kohtuotsus me ei taotle seda, et oleks tagatud identne kaitse. Euroopa Liit ja USA on siiski väga erinevad õigusruumid ja me püüame neid kahte ruumi kuidagi ühendada aga nimetatud äh, turvaklauslid või tagatised peavad olema piisavalt tugevad selleks, et meil oleks võimalik teha vastutustundlik otsus selle kohta, kas isikuandmeid kaitstakse Ameerika Ühendriikide pinnal piisavalt hästi. seetõttu me olemegi Ameerika partneritel palunud äh, kõige jõulisemas äh, võimalikus sõnastuses anda mingisugune õiguslikult siduv tagatis. mõned ütlesid, et kirjad ei saa olla selliseks õiguslikult siduvaks vormiks. ma saan teist aru, aga juhin teie tähelepanu nende dokumentide struktuurile. selles süsteemis saab olema palju dokumente. meie komisjonina paneme paika nõudmised ja nendele nõudmistele peavad vastama Ameerika asutused ja nad vastavad kirjadega, nendele kirjadele kirjutab alati hierarhias kõige kõrgem isik alla. sellised kirjad on meie jaoks õiguslikult siduvad. mõned teist rääkisid äh, USA valimistest. meil ei ole muud valikut, kui oodata, et ka uus administratsioon jätkab äh, seda tööd, kui nad seda teha ei taha, siis me oleme sunnitud selle kokkuleppe peatama, see on selge. aga praeguse administra-, praegu me töötame praeguse administratsiooniga ja minu meelest me teeme õigesti, kui me nõuame või palume või taotleme, et me saaksime Ameerika poolelt eh, kirja nendepoolsete kohustustega, millele on alla kirjutanud hierarhias kõige kõrgem isik siis räägib veel sellest, kuidas hinnata seda, kas need otsused on adekvaatsed. ütlen veel kord, et äh, tegemist on ühepoolse otsusega, selle otsuse võtab ühepoolselt vastu komisjon vastavalt komitoloogia, äh, komitoloogia menetlusele. tegemist on ühe tõsisema otsusega, milleks mina ettepaneku teen. sellise otsuse tegemine tähendab seda, et me võtame vastutuse selle eest, mis juhtub teisel pool Atlandi ookeani. aga meil on seda otsust vaja. see otsus peab põhinema usaldusel. ja ma lisan veel kord, et sellele usaldusele peab järgnema ka pidev kontroll proua Tsüpel küsis selle kohta, milline on föderaalne või, või liikmesriigi jurisdiktsioon, ehk siis et või osariigi jurisdiktsioon ehk eh, kas me peame alluma osariigi õigusele või eh, föderaalsele õigusele me loodame, et see õigusakt võetakse varsti vastu. see sõltub äh, andmete ärilise vahetamise kokkuleppest. nii et tegemist on keerulise olukorraga, aga ma olen veendunud või ma vähemalt loodan, et see õigusakt mis puudutab jurisdiktsiooni valikut, võetakse varsti vastu. see ei ole oluline mitte ainult Euroopa Liidu kodanikele, vaid ka kolmandate riikide kodanikele ma tean, et Euroopa Parlamendi õigustalitus on samuti ähm, meile öelnud, mida nad Safe Harborist arvavad ja me oleme neile vastanud. <coughs> piirangutest ma juba rääkisin. me otsime praegu kõige sobivamat, kõige täpsemat sõnastust selle kohta, kuidas neid piiranguid saaks uue äh, Äh, safe, uues Safe Harbori kokkuleppes kajastada. lubage mul veel kord korrata, et tegelikult näeme me alles äh, siis, kui me vaatame, mis tegelikkuses toimub, äh, kuidas see kokkulepe tööle hakkab või kas ta toimib. kui ta ei toimi, siis kasutame me peatamisklauslit see klausel ütleb, et juhul, kui süsteem ikkagi ei toimi ja kohustusi ei täideta, kui ameeriklased omapoolseid kohustusi ei täida, siis me peatame selle kokkuleppe kehtivuse. Te küsisite, kas saaks paremini või täpsemalt kirjeldada, mismoodi protsess praegu toimub. pidasite silmas seda, mismoodi saab esitada kaebusi nagu ma juba ütlesin, on esimene variant see, et Euroopa kodanikud, kes ei ole rahul, pöörduvad otse ettevõtjate poole ja esitavad kaebuse. praeguseni on nii, et enamasti sellised kaebused ka lahendatakse äh, ettevõtja tasandil. juhul, kui see aga ei õnnestu, siis on väga tähtis roll mängida ka andmekaitseasutustel lisaks on alternatiivsed vaidluste lahendamise mehhanismid ning Ameerika Ühendriikides on ka föderaalne kaubanduskomisjon ning eh, peale selle küsisid mõned teie hulgast, eh, mis on selle kaubanduskomisjoni mandaat meil ei ole muud valikut, kui usaldada seda, et see komisjon teeb oma tööd hästi, sest neil on öö, oluline diskretsiooniõigus. kui aga ka Föderaalne Kaubanduskomisjon neid vaidlusi ei lahenda, siis on olemas veel vaidluste lahendamise paneel, aga see on nii-öelda viimane võimalus, kuhu vaidlus jõuab ainult siis, kui seda eelnevalt lahendada ei õnnestu. Need on küsimused, mida me peame edasi arutama, sest teatud detailides kokkulepe praegu puudub. kas unustasin midagi? härra esimees palub tõlkidel jääda veel mõneks minutiks ning proua Infeld soovib täiendada oma küsimust. see kõik äh, tundub millegina, mida me oleme juba varem näinud, meil olid väga sarnased äh, arutelud äh, PNR-i teemadel USA pakkus välja sõna undertakings, mis äh, põhimõtteliselt kõlab samamoodi nagu kirjalikud tagatised, kuid sellest tookordki ei piisanud ja ärgem tehkem uuesti sedasama viga. kui juba vigu teha, siis teha vähemalt uusi vigu. nii et me peame kindlasti teada saama, milline see juriidiline staatus antud juhul on. muidugi undertaking ja või kirjalik tagatis, nende vahel on kindlasti vahe. aitäh ja aitäh ka tõlkidele, ütleb kõneleja. väga oluline on, et te täna siin äh, meie ees äh, räägite sellest kohtulahendist, Šemsi kohtulahendist, see tegelikult ähm, mõistab hukka ju teie enda institutsiooni ehk Euroopa Komisjoni ja vähim, mis te saate teha, on tulla enda mainet siia kaitsma see oli äh, täielik läbikukkumine komisjonile, te olite liialt kindlad ähm, äh, USA süsteemi vettpidavuses äh, ja nüüd see uus lahendus on ka tegelikult väga ähmane ja te ütlete meile, et see on õige tee, kõik läheb nüüd hästi, kuid mina seda ei usu, proua volinik. tegemist on jah ähm, partneriga, kuid nad on ka massi järelevalvega tegelenud, massilise järelevalvega ja mina küll ei leia, et meil oleks põhjust neid enam usaldada, ma olin ise äh, Valges Majas Washingtonis äh, ja kohtasin meie missiooni käigus ka parlamendi ametnik, äh, ametnikega seal. ma muidugi ei kohtunud isiklikult äh, presidendiga, kuid mina küll ei ütleks, et see kõik oleks toimunud koostöö vaimus, äh, kui me nüüd, seal räägiti meile Ameerika suveräänsusest ja nii edasi nii et äh, meie pigem pidime neile survet avaldama, nii et see on tegelikult äh, reaalsus. kas äh, te ei ole mitte ohverdamas meie kaitsetaset selleks, et lihtsalt TTIP allkirjastada? Um, kui soovite nüüd sõna lõpp kokkuvõtteks siis äh, selleks on teil võimalus, äh, tahaksin tänada tõlke, et nad veidi kauemaks siia meiega jäid. Veere, soovid sa kokkuvõtte teha? küsib esimees. jah, vastaksin siis viimasele küsimusele, ei. ei, me ei ole ohverdamas enda äh, isikuandmete kaitset ja võin vaid korrata, et meie eesmärgiks on tagada samalaadne kaitse ka Ameerika pinnal, kuna meie jurisdiktsioon sinna ei ulatu, siis me peame saama tagatise Ameerika võimud, USA võimudelt, et need tagatised paigas oleks. ja see on küll halb, kui jäi mulje, et need läbirääkimised olid justkui lihtsad, nad ei olnud sugugi lihtsad, nad olid väga keerukad ja endiselt on keerukad. ja ka pärast selliseid keerukaid läbirääkimisi ütlen ma, et me peame endiselt äh, usaldama oma partnerit, kuid peame ka reeglid paika panema, mis annavad meile võimalikult palju kontrollimisruumi, kuidas asjad tegelikult äh, toimivad äh, ja et meil oleks pidevalt jätkuvad äh, tagatised, et see kaitse tõepoolest säilib, nii et seda me peame tegema. ja kui see praktikas ei toimi, seda näitab siis, kui ta on mõnda aega juba käigus olnud, siis ma mm, pakuksin välja peatada selle süsteemi kasutamise, sest see süsteem peab olema vastupidav. et ta kindlasti ei tohi muutuda Euroopa andmete lõksuks. aitäh Veerale, ütleb esimees, see on erakorraline olukord, kus komisjon saab selliste reeglite läbi, sellega läbi rääkida äh, USA-ga veel ei ole lõplik otsus sündinud, kuid me näeme, et väga kõrgel tasemel äh, seda teemat arutatakse ja poliitiline tahe ka meie poolt on selles protsessis osaleda. ja loodame, et selline laialdane kokkulepe saavutatakse, soovime ka meie selleks, sellest osaks olla ja loodame, et olime teile ka ähm, abi, abiks veidi väikese surveavaldusega eriti teatud ettepanekute valguses, mis nüüd on, äh, mida nüüd on meiega jagatud. ja seetõttu komisjon on soo-, see, selle, seetõttu ka parlament on soovinud selles protsessis osaleda, tahaksin teid veel kord tänada selle esitluse eest meie ees äh, homseks palju edu, aitäh kolleegidele teie vastupidavuse eest